okay.. Ladies and gentlemen, let's get started My.... daamid ja härrad, aeg on alustada, minu nimi on Chris Burns ning äh, mina juhin saadet Euronewsis, Euronewsi võrgustikus ning mul on hea meel teid tervitada meie interaktiivsel üritusel, see on meie Euroopa, asume tegutsema. meil on täna suurepärane külaliste paneel, tegelikult kaks paneeli külalisi. meil on sada kaheksakümmend minutit aega täna ning tavaliselt mul oma saates jäetakse ainult kümme minutit selleks, nii et täna on meie olukord palju-palju parem. me oleme kõik ühendatud. ning lisaks oleme täna ühendatud kahekümnes keeles töötavate äh, Euroopa infokeskustega üle kogu Euroopa Liidu, nii et suur tänu tõlkidele juba, et ja isegi need inimesed, kes ei saa tulla Euroopa Infokeskusse, saavad Twitteris jälgida seda, mida me teeme. ning see äh, aadress on ruutyc e kaks null kolmteist EO. ning tõepoolest, sel aastal on tegemist kodanike aastaga. ning see on äärmiselt oluline ja mõnes mõttes ka märgiline, sest järgmisel aastal seisavad meil ees parlamendivalimised. ning oluline on ta seetõttu, et lubage, ma meenutan meile mõnda viimase aja pealkirjadest. eelmisel nädalal toimus Horvaatias, toimusid valimised ning palju osales valimistel kodanikke, kakskümmend üks protsenti. ning varasematel Euroopa Parlamendi valimistel oleme samuti näinud valijate arvu vähenemist. mis siis juhtub järgmisel aastal? kuidas näidata meil, eurooplastena, nii et eh, minu, ilmselt kuulete, et, et ma räägin inglise keelt väikese Ameerika aktsendiga, sest ma olen sealt päri, aga minu ema on prantslanna, nii et ja ma räägin viit keelt, Euroopa keelt. äärmiselt oluline, et rohkem inimesi tuleks välja oma arvamust avaldama sest mõelgem, mis juhtuks, kui meil on valimised ja keegi ei tule valima. mis siis juhtub? eksistentsiaalselt, mis siis saab? seetõttu ongi oluline rõhutada seda, et inimesed saavad osaleda läbi Euroopa Ombudsmani, läbi kodanikualgatuste, mis on võimalikuks saanud läbi Lissaboni alga- äh,, Lissaboni lepingu, on meil täna märkimisväärsed uued volitused ning meie paneelis on inimesi, kes meile neid selgitada saavad ning ma loodan, et meil on võimalik ähm, näidata neile, kes on skeptikud ja pessimistid, et me saame, me saame osaleda, saame anda oma panuse ning seda me täna teha üritamegi. alustame kõige, kõigepealt meie paneelist. minu paremal käel on Marc Bertrand, kes on Vallooni ombudsman ja kellel on meile oma tööst palju rääkinud, rääkida. järgmisena on siin vo-, Euroopa Komisjoni asepresident, volinik Vivian Reding, siis Nikiforos Diamanduros, Euroopa ombudsman, ning minu vasakul käel ja see on mõneti üllatus, sellepärast et me ootasime Martin Schulzi, Euroopa Parlamendi presidenti. aga tema on nüüd kehastunud ümber Euroopa Parlamendi asepresidendiks Isabel Duraniks, sellepärast et härra Schulz on praegu tegev, ta on Küprosel, esindab seal Euroopa Liitu, Küprosel on palju probleeme ning Isabel Durani kõrval istub Alessandra Mirabile, kes on organisatsioonist Fate on IT kakskümmend kakskümmend ning tegeleb Euroopa kodanikualgatustega ning eh, välismaal õppida soovivate siis kas Erasmuse või teiste programmide kaudu noorte eurooplaste rahastamisega. ning eh, järgmisena istub tema kõrval Didier Calverts, kes juhib G tuhat Belgia kodanikuliikumist, mis sai alguse sellest, et ehm, päris palju Euroopa, eh, Belgia kodanikke said väga vihaseks selle üle, et nende riigis ei suudetud moodustada valitsust rohkem kui aasta jooksul, sellest sündis see liikumine G tuhat ning alustame härra Diamandurosega, Euroopa Liidu ombudsmaniga. härra Diamanduros, teil on sõna. suur aitäh, härra Burns, ähm, tere hommikust teile kõikidele, daamid ja härrad. tervitan teid kogu südamest meie interaktiivsele üritusele, mille nimi on, see on Meie Euroopa, asugem tegutsema. ürituse oleme Mm, organiseerinud Euroopa eh, kodanikuaasta kaks tuhat kolmteist raames ja sellepärast keskendumegi täna just nimelt kodanikele ja nende aktiivsele osalusele Euroopa ja Euroopa tuleviku vormimisel. mul on ääretult hea meel tervitada siin mitmeid äh, kodanikuinitsiatiivide esindajaid, rohujuure liikumiste esindajaid ja neid, kes on esitanud oma kaebused Euroopa Ombudsmanile. mõneski mõttes te kõik annate oma panuse maailma muutmisele ja ootame, mis teil öelda on. mul on väga kahju, et president Schulz ei saanud täna siia tulla, nagu esialgu oli äh, planeeritud möödunud aastal, ta siin oli, äh, oli siin möödunud aastal ka president Barroso ning nõukogu eesistuja proua Torning-Smith ähm, ja see kindlasti vägagi ähm, äh, muutis edukamaks meie jõupingutusi, et kaasata kodanikke otse sisulisse dialoogi institutsioonidega, sellesse dialoogi, mida peetakse Euroopa Liidu tuleviku üle. teisalt aga on meil ääretult hea meel, et siin on Euroopa Parlamendi asepresident proua Isabella Durand, äh, sest niimoodi on meil äh, õnnestunud kindlustada, et ainus mm, demokraatlikult valitud Euroopa Liidu institutsioon on siin esindatud. proua Durandi teame väga hästi seetõttu, et ta on väga aktiivselt äh, olnud seotud kodaniku ühiskonnaga ja sellepärast on ta ideaalne kandidaat siin üritusel osalema. aitäh, et tulite, ootame teie ähm, seisukohti ka äh, kodanike kaasamisest Euroopa Liitu. veel sooviksin südamest tänada Euroopa Parlamenti, kes väga suuremeelselt on taas meile võimaldanud kasutada nende hoonet selle ürituse korraldamiseks ühtlasi sooviksin alla kriipsutada, et esimest korda ei toimu see üritus mitte ainult pa-, äh, Brüsselis, vaid praktiliselt kõikides Euroopa Parlamendi infobüroodes äh, üle kogu Euroopa. tere tulemast nendele, kes Bratislavas ja Berliinis ja Prahas ja Pariisis meid kuulavad ja samuti ka kõikides teistes Euroopa pealinnades. Äh, ootame teie osalust Äh, meie diskussioonist Twitteri kaudu ähm, kõikidest äh, Euroopa Parlamendi infobüroodest. samuti ootame osalust kõikidelt nendelt, kes äh, meid online'is jälgivad. mul on äärmiselt hea meel ka selle üle, et asepresident Vivian Redding on taas kord siia üritusele tulnud. nii nagu ta on seda teinud varemgi. proua Redding on komisjoni liikmetest enim tegelenud kodanikega peetava dialoogiga ja möödunud kuudel on ta tuhandete eurooplastega kohtunud üle kogu Euroopa, kuulanud nende muresid. ükskõik, kas ta on Saksamaal või Kreekas, ta alati räägib kodanikega ja mitte ainult kodanikest Äh, meie ürituse teises pooles on meil võimalus äh, tervitada siin teist komisjoni asepresidenti Maros Šefčovitši, kes muuhulgas ähm, vastutab Euroopa kodanikuinitsiatiivi eest. Äh, ma kujutan ette, et me kuuleme täna nendest kodanikuinitsiatiividest päris palju ja samuti sooviksin tervitada oma kolleegi Mark Bertrani, kes on Valloni ombudsman ähm, ja samuti sooviksin tänada Chris Burnsi Euronewsist, kes soostus olema tänase ürituse moderaator. enne sisulise töö alustamist paar mõtet. täna oleme me olukorras, kus äh, Euroopa Liit on kõige hullemas kriisis. Äh, tõsised majandusprobleemid minu kodumaal ja ka teistes äh, liikmesriikides on igapäevaseks muutunud. iga päev toob tun-, tundub niimoodi järjest rohkem halbu nuud-, uudiseid, mis ei puuduta mitte ainult rahvusvahelisi finantsturge, aga ka sotsiaalseid rahutusi, eh, millega on astutud vastu eh, kokkuhoiumeetmetele terves reas liikmesriikides. ükskõik, kui tõsine see majanduskriis ka on, eh, on sellega teine aspekt millele tuleb tähelepanu pöörata. nimelt, eurooplased on kaotamas usku sellesse, et nende riikide valitsused või Euroopa Liit suudab lahendused leida praegustele probleemidele ja see on asi, mis minus kõige rohkem muret tekitab, eriti arvestades seda, et minu missioon on ju suurendada usaldust eurooplaste ja Euroopa Liidu juhtkonna vahel aga üks asi on lihtsalt istuda ja oodata, kuni Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriikide valitsused midagi ette võtavad nende probleemide suhtes, teine asi on aga see, kui kodanikud proaktiivselt tegutsevad ja ise võtavad positiivseid meetmeid. Lissaboni lepe tegelikult võimaldab suurenenud kodanike osalust näiteks Euroopa kodanikuinitsiatiivi raames ning komisjoni avalike konsultatsioonide raames. Need on otsustava tähtsusega äh, sammud äh, sellel pikal teel, mille ülesandeks on äh, rohkem anda võimalusi eurooplastele osaleda Euroopa Liidu demokraatlikus elus. palju öö, äh, saan ma neil päevil kodanike kaebusi. mina pean seda heaks märgiks, sellepärast et tänu nendele kaebustele on mul võimalik leida puudujääke Euroopa Liidu juhtimises. samuti on mul võimalik niimoodi parandada probleeme, kui need tekivad ehk teiste sõnadega, mul on hea meel anda oma panus äh, sellesse, et kodanikud saaksid aktiivsemalt osaleda Euroopa Liidus. hiljem räägime nendest kaebustest lähemalt. tänane üritus on paljuski sellest, mida inimestel on võimalik teha selleks, et saatus enda kätte võtta ja aidata Euroopa Liitu kujundada. on väga palju erinevaid võimalusi selleks, on võimalik kasutada näiteks kodanikuinitsiatiivi, Euroopa Liidu kodanikuinitsiatiivi, on võimalik Äh, suurte kodanike rühmadega rohujuure liik-, äh, liikumisi ellu viia. Äh, me, ehk neid võimalusi on palju, me räägime ka sellest, kuidas ehitada puhtamalt ja tervemat Euroopat, see on mure kõikide eurooplaste jaoks. ma ootan väga seda teed rajavad kodanikukeskset interaktiivset debatti. ma loodan saada inspiratsiooni teie kommentaaridest ja ettepanekutest, ükskõik, kas need tulevad siit Brüsselist või kolmekümnest pealinnast ja linnast, kus te meid kuulate. niimoodi on meil võimalik kollektiivselt näidata seda, millist kasu Lissaboni leppest eurooplased saavad, et sellega on võimalik eh, parandada Euroopa õigussüsteemis demokraadi demokraatia kvaliteeti. suur aitäh ombudsmanile ja võtame teise piksevarda, siis ähm, Isabel Durand järgmisel aastal on äh, tulemas parlamendivalimised. suur tänu, tere hommikust kõigile! lugupeetud äh, ombudsman, lugupeetud daamid ja härrad ja kõik need, kes meid eemalt jälgivad. täna, kes meid Nikoses, Ateenas, Ate-, äh, Lissabonis ja sellistes äh, paikades jälgivad, ei ole võib-olla päris samas meeleolus kui meie siin. me peame selgitama kõike seda, mis hakkab toimuma aasta jooksul enne äh, uusi äh, valimisi Euroopas. ja selgitame ka kõike seda, äh, millest on, on tekkinud praegune olukord, kus siis noored ei tunne end enam kindlalt ja selleks on meil komisjonis, parlamendis ka äh, Äh, ombudsmanina, äh, ombudsmanil äh, ülesandeid, et seda kõike teha ja seega on meil kõigil tohutu vastutus selles osas, eriti just parlamendis, parlamendisaadikutel, aga ka nendel, kes nende, neid abistavad või neid valivad. ma arvan, et aasta pärast võiks olla Euroopa Parlament niisugune parlament, kus siis äh, valijad saaksid äh, aktiivselt oma sõna äh, kuuldavale, oma mõtteid kuuldavale tuua ja nad saavad öö, otsustada siis, kelle poolt nad öö, valivad, on ka neid, kes otsustavad öö, mitte hääletada, on ka neid, kes hääletavad nii-öelda protestiks ja see, need hääled võivad siis kanduda üle niisugustele ähm, erakondadele ähm,, mis pigem tegutsevad Euroopa integratsiooni vastu ja viitavad sellele, et äh, kohalikul äh, riigi tasandil tegutsedes võiksid asjad ähm, paremini edasi liikuda seega ähm, praegu me soovime pöörduda aktiivsemate äh, kodanike poole, näidata, milliseid vahendeid nad saavad äh, kasutada oma ideede ähm, kuuldavale toomiseks ja ma arvan, et äh, just see on ombudsmani rolli või ka saadiku või ministri rolli puhul on just nimelt esmatähtis et saab enda häält äh, kuuldavale tuua. Euroopa kodanikel on laialdasi äh, konsultatsioonivõimalusi, aga veelgi olulisem on see, et te teate, mida me sellega peale hakkame, mis te meieni toote. Äh, konsultatsiooni raames siis äh, tuuakse kuuldavale teatud seisukohad mõne vabaühenduse poolt või, või kodanike rühmituste poolt ja sageli ei ole teada, mis sellest edasi saab. seetõttu ongi Euroopa kodanikualgatus äärmiselt äh, oluline vahend. meil oli möödunud nädalal Strasbourgis äh, esimene küllaltki avatud arutelu sel teemal kuna jah, selle kodaniku, äh, kuna see kodanikualgatus on veel nii-öelda lapsekingades, siis äh, on siin ka mõningaid vajakajäämisi, me püüame seda paremini toimima saada. kuid meil on äh, mm, komisjonile esitatud nõudmisi ja sealt ka vastukaja et kui äh, miskit ei sobi, siis ka täpselt selgitatakse, milles on äh, küsimus. ja teine asi, äh, sooviksin siinkohal avaldada tunnustust Euroopa Ombudsmani tööle. juba kümme aastat olete te selles ametis olnud, kuigi see tundub, et see juhtus alles hiljuti Teie roll on äärmiselt oluline, kuna meil on näiteks teatavaid reegleid dokumentide juurdepääsu osas. Te olete ka selgitanud nende uute õiguste äh, piiranguid, te olete püüdnud ka seda äh, reformida. Äh, parem seadusloome on üks olulisi eesmärke ja meil on ka toimumas äh, mõjuhinnangud. Te olete äh, ka äh, täiustanud heade tavade koodeksit veelgi enam, te olete paika pannud ka avaliku teenuse põhimõtted, mis peaks, millest peaksid juhinduma avalikud asutused Euroopa Liidus oma suhetes kodanikega. Te olete ka rõhutanud seda, et hea haldus ei piirdu ainult äh, õiguste, õigustest kinnipidamisega, vaid see on terve, terve kultuur, terve hulk põhimõtteid, mis lähtuvad sellest, et hald-, haldusasutused on kodanike teenistuses ja mitte vastupidi. Te olete tegutsenud väga diplomaatiliselt, olete eh, püüdnud võidelda eh, halbade haldustavadega paljudes paikades, lepitada erinevaid eh, osapooli ja teie veenmisjõud on ka siinkohal igati tunnustust väärt Te jätate oma eh, järeltulijale igati eh, tugevad eh, alused. nii et te olete ära teinud tohutu suure töö. põhiõiguste harta on samuti kahe tuhande üheksandast aastast alates Lissaboni lepinguga muutunud siduvaks ja äh, lepingu artikkel äh, kakssada üheksakümmend kaks siis äh, sätestab ka täpsemalt need õigused ja selle uue õiguse, seda uut õigust on siis püütud tõlgendada ja, ja paremini määratleda viimastel aastatel. ja ma olen ka rõhutanud seda, et kodanikualgatused on äh, üks äh, selliseid olulisemaid äh, vahendeid kodanike õiguste tagamisel ja esindusdemokraatia ei saa enam toimida ilma osalusdemokraatiata. ka Belg-, Belgias ja ka mujal on ähm, loodud äh, mitmesuguseid kodanike äh, osalemise äh, meetmeid. siin ei ole tegemist ainult suhetega saadiku ja valijate vahel, vaid siin on ka suhted valijate eneste, kodanike eneste vahel, et nad mõistaksid paremini probleemide keerukust ja see on äärmiselt äh, tähtis, et me räägiksime üksikasjadest ja see aitab ka võidelda populismi vastu. probleemid ei ole alati nii lihtsad, kui seda, kui neid proovitakse paista lasta. ja seega ma arvan, et kodanikuarutlused, rahvakogud äh, on selles suhtes äh, esmatähtsad, et kodanikud ise muut-, muutuksid nii-öelda spetsialistideks ja ma arvan, et niisugusi meetmeid me peame arendama ja toetama ja täiustama. ja nüüd ma pöördun moderaatori poole, te töötate ka Euronewsis ja olete mõnes mõttes erandlik eh, inimene, te eh, tegutsete Euroopa asjade vallas, eh, mm, te räägite mitmeid keeli, tegutsete erinevates keeltes kuna meie oleme pigem harjunud riigi meediaga, kuid siin Euroopas me peame nii-öelda riikide üleselt või riikide vaheliselt neid probleemi käsitlema. kui on tegemist ettepanekutega, määrustega ja nii edasi. ja me teame, et see on äärmiselt oluline Euronewsi puhul see on olnud keeruline, näiteks Arte äh, kanali puhul, mis siis oli saksa- ja prantsusekeelne. ja ma loodan, et ka Euroopa äh, valimistel tulevad meile niisugused äh, kandidaadid, kellega on võimalik korraldada tõelisi poliitilisi arutelusid Euroopa tasandil, nii nagu see toimub ka riikide tasandil nii et kas siis äh, Prantsuse äh, kodanik äh, näeb televiisoris Tšehhi või, või Soome kandidaati, miks ka mitte, meil on võimalus kasutada sünkroontõlget ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline, et me kuuleme Euroopast kõnelemas niisuguseid inimesi, kes ei ole samast poliitilisest kultuurist pärit, mis te ise. ja see võib ka aidata meil välja tulla sellisest äh, mõttestambist, öeldakse, et kui midagi on korrast ära, siis see kõik tuleb meile Euroopast, see on Euroopa süü. ja ma arvan, et sellest kõigest me saame üle just äh, riikide äh, saadikute, ministrite, peaministrite, rahvusparlamentide abil kas teie pöördute oma parlamendisaadikute poole Euroopa küsimustes, et uurida, mida näiteks teeb mõni minister ministrite nõukogus siin? võib-olla mitte, aga selge on ka see, et minister ise eelistab rääkida kohalikest äh, küsimustest ja nõnda ta saab esile tõsta just seda, mida ta ise on äh, ära teinud aga oluline on just see, et pöördutaks nende ministrite poole ja küsitaks, mida nemad ise on ära teinud kõikide nende oluliste küsimuste arutlemisel, mis puudutavad neljasada viitkümmend miljonit inimest Euroopas. nii et äh, see äh, aitab meil paremini näha ka oma sellist laiemat vaatenurka Euroopas nii et kõik need, kes on siin äh, kohapeal ja need, kes meid kaugemalt jälgivad, äh, saaksid siis osa sellest äh, energiast, mis aitab meil võidelda sellise külma ja jäiga Euroopa vastu, mida tõepoolest vahel on tunda, aga peab ütlema, et et see ei ole sugugi mitte reegliks. suur tänu! Isabel Durand, merci beaucoup. suur tänu, Isabel Durand. loomulikult on mm, eurooplaste puhul tunda just seda usalduse puudumist ja seda, et see annab tõepoolest äh, alust äh, populismiks. Ähm, volinik Vivian Redding, teie kureerite inimõigusi ja seetõttu ilmselt teie olete kõige lähemal eurooplastele sellel Euroopa kodaniku aastal. mida te neilt kuulete? tere hommikust kõikidele! kõikidele nendele, kes istuvad siin saalis, aga ka kõikidele nendele, kes kuulavad meid neti kaudu. kõigepealt ma saa-, sooviksin avaldada tunnustust Nikiforos Diamantulusele mitte ainult selle eest, et ta on selle öö, äh, diskussiooni orgu-, organiseerinud ja mitte ainult selle eest, et see on üks esimesi digitaalseid diskussioone. sooviksin tunnustust avaldada talle ka selle pealkirja eest. see on meie Euroopa, asugem tegutsema. siin on jutt aktiivsetest eurooplastest, kes võtavad sõna, kes võtavad initsiatiivi, just nimelt seda on meil vaja Euroopa kodaniku aastal. Ehm, see kodaniku, Euroopa kodaniku staatus on kahekümneaastaseks saamas. kaks kolmandikku eh, Euroopa kodanikke tõesti tunnevad ennast sellena, aga ühel kolmandikule on väga hägune arusaam asjast. ja kui nende käest küsida, siis ähm, ega nad väga hästi ei oska öelda, mida tähendab Euroopa kodaniku olemine, kodanikuks olemine. meil, me suutsime küll Maastrichti lepingu alusel luua Euroopa Liidu, aga Euroopa kodanik on seni jäänud suuresti paberile. aluslepingud ütlevad, et õigus kaebusi esitada on väga tähtis õigus, seetõttu just nimelt ombudsman nii tähtis ongi ja tema ei ole kaugelt mitte üksinda selles asjas. tema ju teeb koostööd Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoniga. see aga on eksisteerinud juba väga kaua aega, petitsioonide komis-, komi-, see on siis, ja nemad omakorda teevad koostööd liikmesriikide ombudsmanidega, ehk tegemist on sellise inimeste ringiga, kes on eurooplaste käsutuses ja see on väga tähtis inimeste ring. eurooplastel on võimalus kirjutada igale institutsioonile ja neil on ka õigus vastust saada. mina saan tavaliselt aastas kuskil viis tuhat kirja. võite ette kujutada, et vastused nendele kirjadele, mis me saame, on väga suur osa minu kureeritava peadirektoraadi tööst. küsim-, aga samas üle poole nendest kirjadest ei ole tegelikult öö, mõeldud Euroopa institutsioonidele, need on pigem adresseeritud kohalikele asutustele äh,, aga inimesed olid meeleheitel, kuna liikmesriigis ei suvatsenud keegi vastata ja seetõttu need inimesed Äh, viimases hädas püüa-, pöörduvad Euroopa Liidu institutsioonide poole. ja nüüd ma jõuan ringiga välja Euroopa kodanikuaasta juurde. miks me seda tahtsime sellel aastal just nimelt teha? põhjus on väga lihtne. vaid kolmandik eurooplastest arvab, et nende häälel on tähtsust või, või ähm, see tähendab midagi, see on tegelikult sama, mida ütles proua Durand. inimestel on selline tunne, et neil ei ole võimalus oma sõna sekka öelda. ja kui neil on selline tunne, siis ega nad ei ütle ka, nad ei ütle seda ei Euroopa kodaniku aastal ega ka mitte Euroopa Parlamendi valimistel, nad ei, nad ei lähe isegi valima näiteks värskeim näide, et Horvaatias äh, tuli vaid, äh, oli valimisaktiivsus vaid kakskümmend üks protsenti, kui valiti sealt saadikud Euroopa Parlamenti. Ehm, ja, ja tõestada, et eurooplaste hääl tõesti loeb, seda tõestamist ei ole võimalik teha mingisuguste tohutu pikkade kõnede ja sõnadega. seda on ainult võimalik teha niimoodi, eh, selle abil, mida poliitikud tavaliselt ei tee, ehk panne, pannes oma suu klõpsti kinni ja kuulates seda, mida eurooplastel öelda on. mina olen öö, äh, seda kasutanud sellistes kohtades, kus on probleeme. Hispaania oli esimene, ma käisin Kreekas, Portugalis, Iirimaal ja nii edasi. kolmsada, nelisada, viissada inimest ähm, on kohal ja mina ei ole kõnet pidanud, on ainult nemad küsivad, mina vastan. mis tulemus on? inimesed on hämmingus. esimest korda par-, poliitik tuleb meiega kohtuma ja kuulab meid. teine asi, mida ma olin valmis või arvasin, et ma kuulen nende käest, et Euroopa teeb seda, teist ja kolmandat asja halvasti ja nii edasi. ei, üldsegi mitte Nemad ei arvanud seda ja nendele ei lähe korda, milline institutsioon ühte või teist probleemi lahendab. Neile läheb korda vaid see, et probleem saaks ära lahendatud. mul on meeles näiteks Berliin. ma olin valmis äh, seal rääkima kornišoonist ja äh, lampidest ja sellest, et Euroopa ei peaks sekkuma sellesse ja teise. ma toon ühe konkreetse näide. üks, ühel proual oli probleem lapsega, koolis ja tema ütles, teate, proua volinik, teie olete harjunud probleeme lahendama, lahendage see ka ära. mina selgitasin sellele prouale, et Euroopa ähm, aluslepingud näevad ette, et koolidega tegelevad lähem, lähimuspõhimõtete alusel liikmesriigid ehk äh, selleks, et Euroopa saaks koolidega tegeleda, peaks aluslepingut muutma. teate, mis ta ütles selle peale? no aga muutke siis alusleping ära. see on ilmekas näide sellest, et inimesed tahavad kuulda lihtsat äh, vastust lihtsale küsimusele ning seda, et asutaks tegude juurde. ja just nimelt seetõttu me asusime ette valmistama dialoogi kodanikega möödunud mais. see oli pretsedent see oli pretsedent, see oli esimene ähm, netipõhine äh, ähm, ettevõtmine, kaksteist tuhat reageeringut olid, kõik tahtsid rohkem Euroopat, rohkem tegutsemist, vähem bürokraatiat. pärast seda ma esitasin aruande, kus olid kirjas ka konkreetsed asjad, mida tuleks teha võin öelda, et kakskümmend viis elementi, mida ma kaks aastat tagasi ette panin, kakskümmend neli nendest on kasutusele võetud. järgmine raport ilmub käesoleva aasta mais. ja seal arvestatakse kindlasti seda, mida inimesed ütlesid. ütlesid mitte ainult dialoogides, aga ka öö, äh, võetakse arvestada, arvesse seda, mida on öeldud nendes viies tuhandes kirjas, mida mina saan aastas ja, ja selles miljonis küsimuses, mida esitatakse Europe Directile. kogu asja idee on siis midagi ära teha ja need on kõik väga tähtsaks peetavad küsimused. nii et käesoleval aastal jälle ma esitan kaksteist konkreetset ettepanekut ja me kindlasti äh, need ka viime ellu. kõik selleks, et demonstreerida, et jah, eurooplased, teie häält kuulatakse, teie hääl või see, mida te ütlete, loeb. ja siin peab olema väga konkreetne, mitte äh, nii-öelda selline üldine jutumoli. see on äärmiselt tähtis, et poliitikud tõestavad, et nad tõesti kuulevad, mida inimesed ütlevad, et nad on võimelised tegema ühte, aga võib-olla teist mitte ja siis põhjendatakse ka, miks mitte. ja, ja veel võib-olla ähm, ühte koma teist asja saab või peab lahendama kohalikul tasandil või regionaalsel tasandil, mitte tingimata Euroopa Liidu tasandil mina näen seda kodanikuaastat mitte kui mingisugust laboratoorset as-, äh, katset, vaid äh, poliitilist vajadust. me käime volinikega, inimestega kohtumas, teeme seda koostöös parlamendisaadikute, koostöös kohalike ametnike ja poliitikutega ja ma arvan, et niimoodi me muudame poliitika tegemist ja ma arvan, et see ähm, kannab vilja ka valimiskampaanias ja ma arvan, et see ähm, näitab või tähendab, see annab tulemuse ka järgmises etapis ehk järgmistes lepingute muutmist, ettevõtmistes. võib-olla, et me muudame oma tegutsemisviisi. varem oli niimoodi, et mõned targad mehed ja naised istusid kokku, siis pakkusid välja mingisuguse kuldse lahenduse ja siis pakkusid eurooplastele selle välja, et teil on võimalik öelda kas jah või ei sellele. ei nüüd peaks edaspidi inimesi kaasama sellest hetkest peale, kui me otsustame, et lepinguid on vaja muuta. ehk inimesi on vaja kohe kaasata. ja siis, kui jõuab kätte hääletamise hetk rahvahääletusel, et siis nad tegelikult ka teavad, mille üle nad hääletavad ja seda ma püüangi käesoleval aastal teha, aitäh! Commissioner Reding, thank you very much. tänan, volinik Reding. väga huvitav oli kuulda neid mõtteid. ning teie olite juba tegelikult Euroopa Parlamendis, te olite petitsioonikomisjoni esimees kaheksakümne üheksandast kuni üheksakümne teise aastani, see oli väga oluline aeg, kui Maastrichti lepingu üle hääletati ja see napilt, napilt läbi läks, väga napilt. nüüd aga liigume edasi inimese juurde, kes tegutseb just kodanikualgatuste valdkonnas ja üritab saavutada seda, et Euroopa Liidus eraldataks rohkem raha Erasmuse taolistele programmidele. et investeeritaks tulevikku, meie noortesse ning sellest räägib meile Alessandra Mirabile, kes puudutab küsimusi sellest, kuidas tema organisatsioon on selles valdkonnas tegutsenud, mida nad on saavutanud, räägib raskustest, räägib probleemidest, mis nende tööd takistavad ning räägib sellest, kuidas nende töö praegu Euroopa kodanikualgatustega on praktiliselt niisugune nagu, nagu eksperiment. sisuliselt ma ei tahaks kasu-, kasutada seda lühendit ICE tema organisatsioonile viitamiseks, aga vahe, vahele tahaksin öelda veel, et Gundi Kadesmann on meil ametis Twitteris toimuva jälgimisega, ma üritan tema näoilmet jälgida, et näha, kas Twitteris mingeid huvitavaid küsimusi tõstatatakse. aga igal juhul, ja, ja meid jälgitakse kolmekümnes linnas praegu üle kogu Euroopa Liidu ning internetis täpselt samuti. voogedastuse kaudu. ning kui meie kuulajatel on midagi küsida, ma näen, kuidas Twitteris kommentaari järjest juurde ilmub ning meenutan kõigile veel kord Twitteri, meie, meie arutelu Twitteri aadressi ruut EYC kaks tuhat kolmteist EO. nii et kes vähegi saab, jälgige palun meie arutelu, saatke oma küsimusi, aga nüüd Alessandra, palun. austatud ombudsman, austatud teised paneeli liikmed, mul on suur hea meel, et meid on kutsutud, mind on kutsutud täna siia esinema, see on suur au minu ettekanne on lühike, üritan jätta teile rohkem aega küsimusteks ning tahaksin oma kõnes puudutada seda, miks meie organisatsioon Fraternitee kakskümmend kakskümmend võiks olla osaks lahendusele praegusele finantsprobleem, finantskriisile Euroopas, sest see on meie sessiooni pealkiri, finantssessiooni, finantskriisi lahendustesse panustamine. nii et loomulikult ma ei, ma ei väida, et me suudame lahendada kogu majanduskriisi, see oleks selgelt üle pakutud, aga ma usun, et meil on siiski võimalik anda oma väike panus. konkreetsemalt, mille poole me püüdleme oma kampaanias? püüdleme selle poole, et eraldataks rohkem raha, kolm protsenti Euroopa Liidu eelarvest eraldatakse vahetusprogrammidele. vaatamata institutsioonide vahelistele konfliktidele mitmeaastase finantsraamistiku osas, millest ma praegu ei räägi, usume meie, et Fraternite kakskümmend kakskümmend kodanikualgatus, mis arvab, et rohkematel Euroopa kodanikel peaks olema võimalik, võimalus äh, käia välismaal selleks, et paremini aru saada sellest, mida Euroopa neile tähendab, ehk siis kasutada mitmesuguseid rändusprogramme, mida Euroopa Liit pakub. ning et Euroopa Liit peaks oma integratsiooni jõupingutused ümber suunama, suunama need konkreetsetele Euroopa kodanikele, nii kuna kaks tuhat kolmteist on Euroopa kodanike aasta, siis peaksimegi me hakkama just vastavalt selle aasta nimele tegutsema, mis tähendab, et me peaksime aktiivselt panustama meie kodanikesse. rohkem rändlust ja mobiilsust annaks meile ka majanduslikult positiivset mõju, sellepärast et selle tulemusena tõenäoliselt väheneks tööpuudus, iseäranis noorte tööpuudus Euroopas ning paraneks meie majandustulemused, mis on asjad, mis on täna olulised tahaksin rõhutada seda, mida professor Savia Korradi, keda tuntakse ka Erasmuse emana, ütles kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta pressikonverentsil, millel viibis ka proua Durand, keda ma tänan seal osalemast, kasutan selleks võimalust. ning kui ta rääkis positiivsele mõjule osalusest Euroopa vahetusprogrammides argumenteeris ta oma seisukohta väga veenvalt, väga entusiastlikult, öeldes, et Erasmus konkreetselt ja teised analoogsed programmid ka esindavad mitte ainult võimalust tajuda Euroopa kultuurilist mitmekesisust, praktiliselt seda kogeda, vaid ka pääseda tööturule. ning vahetusprogrammid on seetõttu väga olulise lisaväärtusega noorte inimeste CV-des kui nad üritavad endale püsivat töökohta leida. Nad mõjuvad hoopis veenvamalt kui mingid praktikandi kohad, kus neile praktiliselt üldse raha ei makstud või väga vähe raha maksti. ning ma usun, et paljud on seda ise kogenud. ja minu enda isiklik kogemus ka, ma olen palju aastaid välismaal elanud, rõhutaksin, et välismaal elamine on niisugune silmi avav kogemus. see aitab kujuneda meie isiksusel, aitab, aitab meil vabaneda mitmesugustest eelarvamustest, aitab meil tegutseda tõesti vaba inimesena, mis on asi, mis, mida me võtame võib-olla liiga enesestmõistetavalt demokraatlikus ja vabas ühiskonnas, nagu need meil on nii et Erasmuse ja teiste programmide kontekstis peaksime võtma üldisema, holistliku lähenemise, peaksime mõtlema laiemalt, me ei tohiks mõelda nendest kui lihtsalt Euroopa Liidu poolt kinni makstud puhkustest Belgias või Küprosel või Hispaanias, näiteks et Belgiasse tul-, tullakse maitsvat õlut jooma või šokolaadi sööma. ei, hoopis äh, tõsisemas plaanis võiksime näha neid programme. me ei, me ei peaks arvama, et nendes programmides osalejad on lihtsalt mingid naiivsed noored eurooplased Fraternitee kakskümmend kakskümmend algatuse eesmärk on muuta Euroopa tulevik helgemaks, Euroopa paremaks, muuta Euroopa paremaks kohaks inimestele elamiseks. me anname endale aru sellest, et praegu on Euroopa raskes olukorras, tegemist on mitte ainult majanduskriisiga, vaid ka usalduskriisiga institutsioonides, nagu Isabel Duran rääkis, ning demokraatiakriisiga selles mõttes. ent kriisi ajal ei tohiks unustada ka seda, et kriis avab meile võimaluste akna. nimelt on kriisi ajal äärmiselt tähtis säilitada investeeringud inimkapitali, investeeringud noortesse, säilitada nende tähtis koht, mitte üksnes rääkida ühtekuuluvusfondist, struktuurifond, tõukefondidest, investeeringutest põllumajandusse, vaid keskenduda samuti investeeringutele tulevikku, nagu näiteks rändlus, liikuvus ja haridus. nii et kui me tahame saavutada targa, jätkusuutliku ja kaasava arengu, mis on Euroopa Komisjoni prioriteet, siis ei saa me jätta tegemata tulevikku suunatud investeeringuid. kui me seda teeme, siis kukub Euroopa projekt varem või hiljem läbi. nii et Euroopa Liidu edulugu minu hinnangul saab rajaneda ainult, mitte ainult majandusliidule ja ühisele tegutsemisele rahanduse valdkonnas, vaid ka Euroopa praktika realiseerimisele tegelikkuses. ning vahetusprogrammid on oluline osa sellest raamistikust, sest läbi nende antakse noortele eurooplastele võimalus kogeda seda, mida Euroopa tegelikult neile tähendab. loomulikult selle saavutamiseks tuleb meil kaasata rohkem toetust, tuleb meil muuta keskkonda osalusdemokraatiaks ning tagada, et Euroopa kodanikualgatused kui rahvusvahelise osalusdemokraatia vorm saaksid saavutada edu. ning lõpetuseks rõhutan vajadust kõigil osaleda selles uues osalusdemokraatia vormis ning allkirjastada kõigil toetuspöördumine meie Fraternitee kakskümmend kakskümmend organisatsioonile internetis. suur tänu teile mind kuulamast ning ma ootan huvitavat debatti, aitäh! Alessandra, thank you very much, I see how you are tänan, Alessandra! ma näen, kuidas sa üritad üle saada sellest demokraatia puudujäägist, millest sa rääkisid ning ähm, selleks on tõesti erinevaid võimalusi ja seda me kavatsemegi täna arutada. nii läbi ombudsmani, läbi petitsioonide, läbi rahvaalgatuste. meil on muide siin veel üks ombudsman meie panelis, paneelis, Mark Bertrand, kes on Valloonia ombudsman ja toimib seal piksevärdena ja ning kellel on kindlasti meile palju huvitavaid lugusid rääkida. suur tänu, lugupeetud Euroopa ombudsman lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi äh, president, Euroopa Komisjoni asepresidendid, lugupeetud daamid ja härrad ja kõik need, kes meid äh, jälgivad infotehnoloogia vahendite abil. kõigepealt sooviksin siis rääkida sellest, missuguses kontekstis tuli see ettepanek äh, äh, esineda siinsel äh, üritusel. minul ähm, paluti kõnelda paneelis majanduskriisi lahendamisse panustamine ja jagada oma kogemusi siis Belgia parlamentaarse või institutsionaalse lepitajana mina muidugi ei saa tuua siin strukturaalseid lahendusi äh, kriisist ülesaamisel, kuid ma arvan, et me saame siiski ombudsmanidena äh, aidata neid, kes äh, on sellest kriisist kõige rängemini tabatud inimõiguste säilitamine ja kaitse on, on tõeline sisufuse äh, töö, mis ei jõua kunagi äh, millega kunagi lõpule ei jõuta. ja kui meil on siiski illusioon tekkinud, et äh, on edusamme tehtud, siis õige pea jõuame jälle reaalsusesse tagasi. selle idee tõi välja Maria Josefina Leita Strasbourgis üheksakümne kuuendal aastal ja kahjuks on ka see praegu veel täiesti kehtiv. määrus, millega loodi Valoonia, Valoonia Brüsseli Föderatsiooni ombudsmani äh, amet ei äh, määranud ombudsmani esimeseks äh, ülesandeks individuaalsete õiguste ja avalike vabast-, vabaduste kaitsmist. kuid meie rolliks on äh, kontrollida ametiasutuste tegevust nende suhtlemisel kodanikega, äh, jälgida vajakajäämisi ja tehtud äh, vigu ja püüda neid hüvitada, ähm, püüda ka taastada inimeste usaldust ametiasutuste ja valitsuse suhtes. see tähendab seda, et ma tegutsen igapäevaselt ähm, kodanike Äh, raskustega, raskustest ülesaamisel ja kodanikud tajuvad pahatihti, et ametiasutuste tegevus on nende suhtes liiga äh, piirav. Mm, nagu ütles hiljuti äh, Prantsuse ombudsman härra Bodi, et kõiki kaebustega tegeletakse, kuid see ei tähenda, et kõiki, kõik nõudmised rahuldatakse mõnel juhul inimene leiab, et on tehtud viga, kuid tegelikult see nõnda ei ole. kuid igal juhul on meie ülesandeks äh, anda mm, mm, ligipääs õigustele nende inimeste puhul, kes ei saa oma õigusi ise maksma ähm, panna, anda tagasi inimlik mõõde äh, kodaniku ja ametiasutuste, asutuste suhetele ja äh, seega saame me ise siis lähtudes üksikkaebustest äh, teha äh, ettepanekuid seaduste muudatuseks, muut-, muutmiseks. seega saame meie nii regiooni tasandil kui ka siis Euroopa tasandil tagada inimeste sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi, kui ametiasutustes neil see endil ei õnnestu. ja just nimelt see viimane mõõde ongi äh, hästi nähtav äh, ombudsmani ametinimetustes. Prantsusmaal näiteks on see õiguste kaitse, Quebecis äh, kodanike kaitse, Hispaanias rahvakaitse. ja me näeme ka, et Belgias põhiseaduse artikkel kolm ütleb, et kõigil on õigus elada inimväärikat elu, seega peaks olema tagatud teatud majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused, sealhulgas täpsemalt siis õigus äh, töötada, õigus valida elukutset ähm, üldise raames, millega äh, tagatakse äh, piisav elatustase, rahuldavad töötingimused ja võrdõiguslik töötasu ka õigus kollektiivsele teavitamisele, konsultatsioonile ja läbirääkimistele, õigus sotsiaalkaitsele, tervishoiule, arstiabile, inimväärsele eluasemele, keskkonnakaitsele ja kultuurilistele sotsiaalsetele hüvedele. ja selles, selle juures on siis tarvis seaduslik, seadusandliku võimu lisasekkumist kui äh, ametiasutused, äh, erinevad haldusasutused ei täida äh, piisavalt hästi oma kohustusi avaliku teenuse osutamise raames, siis peabki ombudsman sekkuma. seega, kui kodanike õigused eluaseme, tervishoiu, keskkonna ja muude valdkondade osas ei ole tagatud, siis aitab ombudsman, ombudsman kaitsta nende majanduslikke sotsiaalseid põhiõigusi. palun kannatust. loodame, et tegemist on valehäirega. ning äh, nendele, kes meid kuulavad internetis, ütlen, et paistab, et meil on äh, tuletõrjehäire praegu antud, aga paistab, et see lõppes. ja ombudsman was very efficient, yeah that's right. ombudsman tegi head tööd praegu. No we didn't stage this <laughs> ja meie seda ei korraldanud, kinnitan omalt poolt. tänan ütlesin seega, et äh, ombudsman äh, aitab tagada äh, kodanike majanduslikke ja sotsiaalseid põhiõigusi. ja on ka tõsi see, et ombudsmani poole pöörduvadki peaasjalikult just need kodanikud, kes on kõige haavatavamad praeguses kriisiolukorras. ma olen su spehter donc dans notre société une attention toute particulière vers une catégorie spécifique de Need on siis mm, nii-öelda tõrjutud, kes on tööturult äh, tõrjutud, äh, kel ei ole korralikku eluaset, kes ei suuda tasuda elektri, gaasi arvete eest, kes ei suuda tasuda laste koolituskulusid ja nii edasi. kuid kõik need äh, põhiõigused Ça devient compliqué. You stand by once again. Okay. Okay. For, for one minute or two <laughs> maximum. Mm, veel kord kannatust palun minuti. Monsieur Baudis, la crise actu-. tsiteerin uuesti härra Baudis praegune eh, kriis muudab suhted pingelisemaks, konfliktid ägedamaks ja sunnib ega, ebakindlas olukorras olevaid inimesi mässulisele või meeleheitlikule tegu, tegevusele. kuid ressursside puudus ei ole siinkohal ainus põhjus. peab ka öö, eh, mainima siiski, et ühiskond on öö, eh, vahel halastamatu, süsteemid on jäigad, kui Äh, rakendatakse tuimalt teatud äh, reegleid, kui ei peeta dialoogi ja kui inimesed ei mõista, miks äh, asutuste tegevus on niivõrd hämar või arusaamatu, siis see kõik tekitab sellist ebaõigluse tunnet. seega ombudsman peab just nimelt leidma inimlikuma mõõtme nendes äh, suhetes ja püüdma võidelda kõikvõimalikel viisidel tõrjutuse vastu. ja tema sekkumine on tõepoolest oluline praeguses äh, kontekstis, kus äh, inimesed jäävad vaesemaks ja need nii-öelda, neil nii-öelda keeratakse kinni mitmesugused esmatähtsad teenused nagu vesi, gaas, elekter ja nii edasi ombudsman on kodanike eestkõneleja ametiasutuste juures ja ta püüab sealjuures minna kaugemalegi ja mm, teeb ettepanekuid e, muutmiseks ja ebaõigluse e, kõrvaldamiseks. ja seega toob ta juurde sotsiaalset rahu ja e, aitab tagada majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi. Jacques Pelletier, Prantsuse Vabariigi ombudsman ütles ka, et ombudsmani töö ja tõrjutuse probleem on ombudsmani igapäevases töös äh, väga tihedalt omavahel seotud. Valloonia Brüsseli Föderatsiooni parlamendi äh, president äh, mainis oma pöördumises Euroopa Liidu regiooni tasandi ombudsmanide poole järgmist. praegu on meil pretsedenditu majanduslik ja sotsiaalne kriis. Euroopa on kahtluste küüsis, inimesed tunduvad olevat samuti kahtluste küüsis olevat ja sellises raskes äh, olukorras peab just nimelt ombudsman äh, aitama äh, valitsustel säilitada kodanike usaldust, lepitades erinevaid vaatenurki ja toetades häid valitsemistavasid. see ei tähenda seda, et inimesi püütakse uinutada, vaid vastupidi, neid ärgitatakse aktiivsemalt eh, tegutsema. ja eesmärgiks on see, et üksik kaebuse eh, käsitlemise kaudu püütakse siis parandada äh, üldist reeglit, mis äh, kehtib kõikidele. Äh, seega ma püüdsin teile näidata, et ombudsmani tegevuse eesmärgiks on see, et ebainimlikkuse koorem ei muutuks raskemaks ja ei hävitaks seda, mis juba on saavutatud ja seega Sisyphus, kes on jumalate needusest prii, kas ta siis jõuab ühel päeval äh, selle mäe tippu? seega loodame, et me niisuguste kohtumiste kaudu, nagu täna Diamandoros Nikiforose poolt korraldatud, suudaksime äh, inimesi ärgitada aktiivsemalt osalema ja tõrjutuse vastu võitlema. tänan! meile öeldi, et süsteemis on mingisugune rike, äh, kogu asi tegutseb automaatselt ja sellepärast see kogu aeg kordubki, see häire. Äh, esimeses paneelis on meil aeg väga ruttu otsa lõppemas, võtaksime sellepärast järgmisena ette Didier Kaluvatsi, äh, kes esindab G tuhandet Belgia kodanikuliikumisest suur aitäh, tere hommikust, daamid ja härrad, sooviksin tänada Euroopa Ombudsmani bürood selle fantastilise ürituse organiseerimise eest, samuti sooviksin tänada kõiki, kes täna siia on tulnud. nüüd lühidalt G tuhandest, tundub, et siin on mingisuguseid sissetungijaid. G tuhat äh, toi-, oli Belgias, tegelikult Brüsselis aasta tagasi toimunud kodanikuinitsiatiiv analoogiliselt paljude teiste initsiatiividega, millest me oleme täna kuulnud, demonstreerib ka G tuhat tegelikult seda, kui pühendunud tavainimesed on demokraatiale. see, mida me tegime, oli lihtsalt hämmastav. Ehm, me võts-, võtsime kokku se-, seitsesada neli ehm, ehm, Belgia kodanikku, kes olid eh, juhuvalik nõukoguga välja nopitud, need olid kolmest äh, keelegrupist ja arutasime nendega tähtsaid sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi küsimusi. Need on need inimesed, keda tihti väidetakse äh, kannatavad täieliku huvipuuduse all poliitika vastu, kelle arvates poliitika on väga igav ja, ja kahtlane värk, aga sellele vaatamata meie kutsele need inimesed reageerisid ja nad olid öö, äh, nõus ja, ja nad pühendasid ühe vaba päeva, see oli püha Belgias, koosistumisele. me pani, mida me siis tegime? me panime neti pika manif-, manifesti ja kümme tuhat inimest kirjutas sellele kümne päeva jooksul alla. kolme kuu jooksul oli meie seitsmest korraldajast, seitsme korraldaja kohtumisest köögilaua ümber saanud tohutu massiivne kodanikuliikumine. Didier, ma vabandan, me peame siit hoonest siiski evakueeruma, vabandan väga net-, net-, meie netikuulajaskonna ees.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 Ladies and gentlemen, sorry about this chamboulement. vabandan, daamid ja härrad, selle häire pärast paluks äh, teil asuta nii kiiresti oma kohtadele kui vähegi võimalik, siis saame edasi hakata Didier'd kuulama, meil on äh, arvukalt küsimusi ja nii edasi. Didier, palun. nii, teine katse nagu ma ütlesin, G tuhat oli suur kodanikuliikumine, eh, kümme tuhat toetajat, kaheksasada vabatahtlikku ning eh, poole aasta jooksul eh, õnnestus meil koguda pool miljonit eurot projekti finantseerimiseks. G tuhat ähm, toimumisaeg oli kõige hullem tegelikult, mida võib ette kujutada, seepärast et Belgias ju ei olnud valitsust üle viiesaja päeva ametis põhjus oli selles, et poliitilised parteid ei jõudnud oma erimeelsustes kokkuleppele. aga mida demonstreeris G tuhat? demonstreeris seda, et isegi kõige suurematest lahkarvamutest on võimalik üle saada. see nägi, see näitas, et inimesed on võimelised oma seisukohta võtma ja on võimelised lahendust leidma isegi sellisel juhul, kui ähm, ähm, probleem on väga suur võib-olla tasuks ta,, tasuks siin tuua paar näidet radikaalsest mõtlemisest, mida kodanikud välja pakkusid. kõigepealt nad tegid ettepaneku finantstehingute maksust, siis äh, nad äh, tegid ettepaneku luua äh, ühesugune ähm, äh, nii-öelda baassissetulek kõikidele kodanikele selleks, et ebavõrdsust ja vaesust vähendada äh,, Äh, mm, ja meil on tegelikult meie lõppraport ka netis olemas, seal saate äh, leida neid asju. lõpetuseks tahaksin öelda, et G tuhat ei ole mõjutanud mitte ainult Belgia elu, vaid äh, see on leidnud kajastust ka mujal, näiteks Hollandis jälgit-, järgiti G tuhande e-, eeskuju, Portugalis ja Hispaanias on samuti analoogilisi initsiatiive tekkinud, kus on püütud äh, hinnata majanduskriisi mõju inimeste tavaelule. ja G tuhat ongi seetõttu eeskuju osalusdemokraatiale, demokraatias. tegelikult äh, kodanikuinitsiatiiv on vägagi elus ja tegelikult see kodanikuaasta ei oleks võinud tulla paremal ajal. mul on seetõttu palve siinviibijatele, nendele, kelle käes on vastutus Euroopa asjade ja eest, et nad kuulaksid rohkem eurooplasi ja et Euroopat innoveeritaks altpoolt ülespoole, aitäh! DJ, thank you of G1000. aitäh, DJ! ja nüüd ruh-, ruttu küsimused, meil on üksteist minutit veel aega järg, midagi, aga võtame küsimused selle äh, paneeli äh, kohta äh,. Teie olete kun-, kundi väga tähelepanelikult jälginud kõike, kõiki säutse, mis on tulnud üle kogu Euroopa. mis seal säutsutakse? aitäh! väga aktiivselt on osaletud parlamendi infobüroode kaudu liikmesriikides, tohutult küsimusi ja kommentaare. mõned eh, üldisemad küsimused eh, proua Düranile näiteks. Portugali büroost küsimus. Ehm, Euroopa vastased parteid on järjest enam kannata kinnitanud, kas see tähendab, et kriis on tapmas Euroopa Liitu? ja teiseks Äh, kuidas inimestel on võimalik aru saada, kas asi kuuleb, e-, kuulub Euroopa pädevusse või liikmesriigi pädevusse, see küsimus tuli Lätist. väga palju küsimusi on esitatud ka Euroopa ombudsmanile. näiteks üks, mis tuli Prahast. mida on ombudsmanil võimalik teha selleks, et vormida Euroopa Liitu, kujundada Euroopa Liitu? edasi Hollandist küsimus, mis on Äh, vahe on, mida teie saate teha ja mida Hollandi ombudsman ei saa teha. edasi Hispaaniast küsimus. mis roll on teil Euroopa kodanikualgatusega seoses, mida siin mainiti? ja siis on ka huvi, mis seondub uue äh, ombudsmani valimisega järgmisel kuul tahaksid teada, mis, milline teie arvates peaks olema selle uue inimese profiil. proua Reding on lahkunud, see on kahju, sellepärast et temale oli ka huvi, esitatud huvitavaid küsimusi, aga võib-olla teised saavad vastata. näiteks üks küsimus on selline, kodanikud ütlevad, et neil ei ole mingisugust mõju. kas teie arvate, et see tõesti niimoodi on või on asi lihtsalt infopuuduses? aitäh! ja ühtlasi küsin ka siinviibijate käest, kas teil on küsimusi, mille juurde saame kohe asuda? tere! minu nimi on Mario Accardi. ma olin Sitsiilias ombudsman Ehm, paar aastat tagasi. ma sooviksin tänada ombudsmani kutse eest siia üritusele tulla. niimoodi on mul võimalik jätkuvalt kodanikuõigusi kaitsta. tegelikult ombudsman on asjadega väga kursis, ta käis Palermos kaks tuhat kaheksa. kahetsusväärsel kombel aga Äh, Sitsiilias ja mujalgi Itaalias ombudsmani töö on sisuliselt soikunud. seal enam sellist hääletoru kodanike jaoks ei eksisteeri. mina sooviksin pöörduda proua Dürani juurde, küsida, mida on Euroopa Parlament teinud ja mida te kavatsete tulevikus teha? mida te kavatsete teha olukorras, kus kodanikel on usaldus kadunud? tegelikult põhivastutus on ju poliitikute õlgadel. poliitikud on äh, kõrvale lükanud need inimesed, kes kodanike eest seisavad. poliitikud oleks pidanud tegelikult neid nii-öelda teenindama või olema nende teenistuses, aga tegelikult eh, klammerduvad nad kõik oma ametikoha öö, eh, külge. palun, proua, teie sealt tagantpoolt uh,. Oui, bonjour uh.... jah, tere, ma olen Stella Lihüsi, ma olen uh, füüsik, informaatik tahaksin ka äh, omalt poolt äh, tunnustada Euroopa ombudsmani äh, talitust. nii palju, kui minul on nendega suhteid olnud, on nad alati tegutsenud äärmiselt tõhusalt ja kiirelt. minu arvates on see üks väheseid Euroopa institutsioone, millel on seni otse sidemed kodanikega. kuidas nüüd siis paluda Kreeka, Küprose ja Hispaania kodanikel osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. ma arvan, et selle troika meetodi vigu tuleb siiski nüüd möönda. ja viimane küsimus, kas Euroopa lepingud e, ei võimalda siis kriisi puhul esile tõsta uusi majanduslikke väärtusi. kas Euroopa Liidu kodanikud ise võiksid selles suunas midagi ette võtta? tänan. Um... jah, üks küsimus veel võtame. palun, härra, härra Pies. Price. David Price mina toimetan äh, Schumann.info ähm, saiti. minu küsimus oli mõeldud proua Redingule. paljusid kodanikke šokeeris see, et komisjon tegelikult äh, on teinud ettepaneku tagasi võtta üks põhiline ähm, osalusvõimalus ehk tavainimese võimalus kandideerida Euroopa Komisjoni. meenutagem aegu, kui Jean Monnet oli esimene president, tema ei olnud ju elukutseline poliitik ja täpselt samamoodi paljude teiste komisjoni volinike puhul. Ähm, jah, härra Price, ma vabandan, et äh, meil on teema tegelikult majanduskriis äh, selles paneelis no minu meelest tegelikult majanduskriis käib äh, paralleelselt äh, selle nii-öelda ähm, vallutustööga, mida komisjon teeb. kuidas oleks võimalik siis taastada tavainimesele võimalus äh, saada Euroopa Komisjoni liikmeks? aitäh, härra Price! võtame proua Durani, sellepärast et tema ei saa järgmisel äh, paneelil osaleda. tänan, äh, prooviksin äh, vastata küsimustele ja märkustele, mis on meile siis tulnud väljastpoolt ja ka siit saalist. kuidas siis võidelda sellise Euroopa vastasuse esile kerkimise äh, vastu ja see seostub äh, ka äh, äh, tõepoolest siin esile toodud küsimusega meie valitsemismeetodi osas ja ühel päeval tuleb siiski ka oma vigu tunnustada ja me kandidaadid, tulevased kandidaadid ka ähm, peaksid äh, oma äh, vigu äh, nägema ja oma rolli praeguse olukorra väljakujunemisel nägema ja mina isiklikult olen küllaltki mures nende kodanike häälte pärast, just nimelt nende kodanike osas, kes tunnevad, et nad on tõrjutud ja kes leiavad, et Euroopa üldiselt on teinud valesid otsuseid. nii et selgitamisest ainult ei piisa. selgitamine tähendab justkui seda, et, et jah, mõned ei saa aru ja meie siit kõrgelt siis äh, seletame, kuidas tuleb asjadest aru saada vigade tunnustamine on äh, äärmiselt oluline, vastasel korral ei võeta teid enam üldse tõsiselt ja ma arvan ka, et nagu ma ka enne ütlesin, me peame näitama, et asjad ei ole alati nii lihtsad. tõepoolest, me peame eelarve puudu, puudujäägiga tegelema, see on oluline, kuid võib-olla ei ole valitud meetodid olnud kõige sobivamad selleks. seega me peame laskma ka inimestel oma nördimust välja näidata, me peame oma vigu tunnistama. me peame tegelema just nimelt käesolevas hetkes käesoleva kriisiga jah, kas te kardate nagu Portugali äh, puhul, et see kriis äh, ohustab kuidagi äh, Euroopa koda, kodanikutunnet, võib-olla mitte täiesti üldiselt, vaid, vaid ma kardan siiski, et tõepoolest ohustab teatud aspekte sellest, et inimene äh, kodanikuna saab osaleda, saab äh, hääletada, saab valikuid teha. Euroopa ei ole küll kõige eest vastutav, kuid äh, on tekkinud tunne, et ta seda on. paremäärmuslased, erinevad iseseisvuslased ja vahel ka vasakäärmuslased propageerivad just äh, natsionalistliku poliitiku juurde, poliitika juurde tagasipöördumist. seega ma rõhutaksin, et tõepoolest see valitsemine toimub praegu mitmel tasandil ja ei ole oluline, et kodanik just nimelt kõigest täpselt aru saaks, mis kuskil toimub kuid tal, ta peab teadma, et need erinevad tasandid suhtlevad omavahel ja kogu süsteem toimib. ja praegu just nimelt seda tunnet ei ole, kõik lihtsalt äh, süüdistavad äh, teisi. Alessandra. Ähm, küsimus ähm, kodanikualgatuse kohta. tahaksin teie käest küsida, et kuidas te seda kodanikuinitsiatiivi ära kasutasite, kas te tegite koostööd ka ombudsmaniga? noh, tegelikult kui nüüd konkreetselt rääkida, siis me ombudsmaniga koostööd ei teinud, et mobiliseerida inimesi ja et äh, nende hulgas teadlikkust suurendada äh,, et informeerida neid sellest, et meil on selline kampaania käimas, aga parlamendiga oleme me küll palju tööd, koostööd teinud äh, pärast seda, kui kuskil viiskümmend Euroopa Parlamendi saadikut meile oma toetuse andsid ja teatud määral oleme me koostööd teinud ka Euroopa Komisjoniga Ko. selleks, et inimestele endast teada anda, tegime me palju tööd ka sotsiaalmeedias, Facebookis, eh, Twitteris ja nii edasi. sellest siiski ei piisa. me peame ka isiklikul tasandil tegutsema. mina näiteks pean väga tähtsaks isiklikku suhtlemist inimestega, et nemad oleksid teadlikud kogu sellest protsessist. see küsimus ähm, selle kohta, et äh, kodanikel äh, puudub mõju, et kas see on seotud infopuudusega äh,, jah, üks võimalus on ka infopuudus osalt on see ähm, institutsioonide vastutus, kes äh, peaksid rohkem informeerima, aga teiselt poolt inimesed ise peaksid olema aktiivsemad info hankimisel, info otsimisel ähm,, selle väljaselgitamisel, et millised nende õigused on, kuidas neil on võimalik äh, mõjutada Euroopa Liidu seadusandlust uh,? Maybe Didier mõned küsimused olid seotud sellega, et kus ähm, ähm, astub siis äh, vahele või astub sisse ombudsman äh,, küsimus oli sellest, et, et, et äh, kuidas nende rohujuurtega, kuidas teie või miks teie valisite just rohujuurte liikumise? noh, ma võin öelda, et ka Belgia poliitiline süsteem on väga elitistlik ja meie leidsime, et võib-olla rohujuure initsiatiiv ähm, aitaks süsteemi ummikust välja tuua. mina olen tegelikult äh, positiivsemalt meelestatud selle kohta, et milline on majanduskriisi mõju kodanikele. miks? paljudes riikides, näiteks kas või kui võtta Iirimaa näide, Iirimaal on viimastel aastatel olnud väga suur majanduslik ja finantskriis praegu nad organiseerivad põhiseadusliku konventsiooni, kus istuvad koos poliitikud ja tavainimesed, töö, teevad koostööd väga konkreetsete küsimuste kallal, mis lähevad lõpuks rahvahääletustele. Äh, Island, täpselt sama lugu, poliitiline majandus, finantskriis. taaskord näeme, et ka seal on organiseeritud kodanikufoorum selleks, et süsteemi legitiimsemaks muuta ja plokist välja tuua. Belgias sama lugu ehk tegelikult võib öelda, et see kriis on nii-öelda liikuma panev jõud, see motiveerib inimesi aktiviseeruma ja näitama poliitikutele, et eriarvamusi on võimalik ületada isegi sellisel juhul, kui poliitiline tahe so-, puudub alguses, just nimelt sellepärast otsustasimegi me nii-öelda selle rohujuure tee demonstreerimaks, et me ei sõltu tegelikult avalikest finantsidest, poliitikutest, institutsioonidest, et me oleme võimelised ka ise midagi ära teha, eh, tegema, isegi kui puudub mingisugune formaalne ametlik struktuur. suur aitäh, Didier! jah, tahaksin veel lisada ühte asja, ma olen igati nõus sellega, et et äh, kriis äh, tõepoolest ärgitab vahel inimestel lahendusi leidma, kuid mina olen mõnes mõttes äh, teises otsas, nimelt kus need lahendused siiski jäävad poliitikute kätesse, ma ei ole sugugi negatiivne äh, vastupidi, ma olen vägagi entusiastlik selle algava valimiskampaania osas, kuid me peame tagama seda, et, et see jõuaks ka poliitikasse. vastasel korral see kodanikualgatus äh, valmistab jällegi mm, pettumuse näiteks see, mis toimub Iirimaal, peaks tõepoolest siis jõudmagi välja uue äh, põhiseaduseni, äh, ja poliitikud hääletavad, kuid äh, kodanikud siis nii-öelda avaldavad soovi. ja mulle tundub, et seda, äh, et ka Belgia äh, poliitikud ei ole alati väga mm, positiivselt G tuhat algatust vastu võtnud ja on seda mit-, mitmetpidi kritiseerinud. tänan, Isabel! Äh, vabandust, enne äh, kui äh, proua Düran lahkub, sooviksin ma veel midagi lisada, mis on teie nimi? mina olen Kristina Lambert ja ma esindan Belgiat baassissetuleku küsimuse juures. on oluline, et oleks kontakt kodanikega. mina kasutan instrumenti Euroopa kodanikualgatust, kuid mina omal tasandil olen lihtne kodanik ja mul on väga raske saada kontakti poliitikutega. Nad lihtsalt ei ole vastuvõtlikud, neil on mm, palju muud tegemist ja me peame mm, tõesti kõvasti vaeva nägema, et leida kodanikke, kes meie algatust toetavad ja seda kõike lootuses ja ma loodan, et ka proua Düha meid kuulab, lootuses, et poliitikud siis äh, nii-öelda avavad oma äh, meeled ja äh, otsustavad kodanikke kuulata, sest just nõnda me ehitame üles Euroopat. jah, suur tänu, ma olen teiega nõus ja mm, jah, soovin teie algatusele palju edu. ja me Äh, oma kolleegiga petitsioonide komisjonist oleme äh, väga äh, tähelepanelikud selles osas, et kui algatus jõuab komisjoni, komisjon võib ka seda tagasi lükata, aga sellega peab kaasnema arutelu ja kui on siis komisjon asja tagasi lükanud, siis on ka võimalus parlamenti minna. nii et see just Äh, äh, annab äh, võimaluse algatusega edasi töötada, nii et uksed on avatud, peab lihtsalt natukene ust lahti lükkama. nii, nüüd läheme järgmise paneeli juurde, suur tänu esinejatele, Alessandra Mirabile, Marc Bertrand, Didier Galvarts, suur tänu, et olite meiega, Isabel samuti, nii et tänan kõigile! And in the meantime we are going to bring up our second panel. nüüd jõuame siis äh, oma teise paneeli juurde, äh, kus osaleb äh, volinik Šefkovitš, Euroopa Komisjoni asepresident, kes tegeleb institutsioonide vaheliste suhetega härra Šefkovitš kommenteerib eh, siin lühidalt. me ei tee siin mingisugust pausi, ma väga vabandan, sellepärast et meil oli piisavalt äh, eh, eh, tuletõrjehäireid selleks, et elavdada atmosfääri ja puhata siin. ja nüüd volinik Šefto-, Šefkovitš, suur aitäh, härra Pöns äh,, lugupeetud ombudsman ähm, äh, Nikiforos, äh, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi esindajad. kõigepealt suur aitäh, et ombudsman välja pakkus selle tänase ürituse ja et ta siin võõrustajana ise kohal on. suur aitäh ka nende jõupingutuste eest, mida te olete teinud oma ombudsmani bürooga, demonstreerimaks, kuidas ombudsman saab inimesi aidata Äh, kuidas ähm, äh, selgitada inimestele, et keegi nende asjaga tõesti tegeleb, kuni, kui nad ombudsmani poole pöörduvad, kuni on saadud positiivne lahendus. ombudsman on olnud väga aktiivne oma töös, ta ütles väga selgelt, et tema büroo annab inimestele hääle öö, äh, ja aitab neid. ma tänaksin ka Euroopa Parlamenti selle eest, et öö, ähm, andsite võimaluse siin majas seda üritust pidada. tänan väga hea koostöö eest Euroopa Parlamendi esindajatega kõikidel ähm, kolmepoolsetel kohtumistel, kus me oleme ähm, äh, vastu võtnud õigusliku raamistiku Euroopa kodanikualgatusele. siin sooviksin ma alla kriipsutada väga head koostööd petitsioonide komisjoniga tihe koostöö ähm, realisee- või annab tulemuseks inimeste suurenenud usalduse. lõppude lõpuks petitsioonide komisjon on näiteks selline äh, organ, kes otsustab, millised asjad edasi saata Euroopa Komisjonile ja nii edasi. nii et suur aitäh siinkohal nii Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjonile kui Euro-, äh, Euroopa Ombudsmanile tänase ürituse organiseerimise eest Eh, me täna siin arutame seda uut instrumenti, kuidas eh, viissada miljonit eurooplast saavad, saaksid eh, tulemuslikumalt suhelda Euroopa initsia-, institutsioonidega ning mida Euroopa saaks rohkem teha selleks, et säiluks parem või sünniks parem kontakt eurooplastega aasta kaks tuhat kolmteist on Euroopa kodanikuaasta ja mina sooviksingi kasutada seda paremate suhete või tihedamate suhete loomiseks Euroopa institutsioonide ja eurooplaste vahel äh, ning samuti ka selleks, et äh, koguda nii-öelda kollektiivseid tarkuseterakesi eurooplastelt üle kogu Euroopa Liidu. kakskümmend, kaks tuhat kolmteist on tähtis aasta ka Euroopa kodanikualgatustele. esmakordselt on eurooplastel võimalik seda uut instrumenti kasutada või vahendit kasutada ja käesoleval aastal on meil ka esimene võimalus näha selle kodanikuinitsiatiivi täistsükli lõppemist see on tegelikult esimene piiriülene osalusdemokraatia vahend Euroopa Liidus. mul on ääretult hea meel selle üle, et eurooplased on seda austuse ja väga suure tõsidusega vastu võtnud. kodanikualgatus sai möödunud aastal ähm, käivitatud ja nüüd on meile saabunud kakskümmend viis taotlust selle ähm, oma initsiatiivi registreerimiseks, neliteist nendest on juba öö, eh, toet-, eh, siis aktsepti saanud. seal on muidugi, nagu me teame, ehm, eh, tähtis see, et künnis oleks üli, ületatud nii osalejate arvult kui ka öö, liikmesriikide arvult seitse vähemalt. ja siis, kui see on tehtud, siis läheb asi Euroopa Parlamenti ja ka Euroopa öö, komisjoni, kus arutatakse, kas sellest, mis alga-, alustas oma elu Euroopa kodanikualgatusena, võiks ühel hetkel saada mingisugune Euroopa Liidu õigusakt. nagu ma ütlesin, ähm, on mitmeid, mis selle künnise on juba ületanud, äh, õigus veele on saanud üle miljoni allkirja äh, ja geograafiline tasakaal on ka paigas, niisiis kõik nõu-, eeltingimused on äh, ähm, täidetud ja ma ootan põnevusega mm, asjaosalise juttu sellest, millised olid need positiivsed ja negatiivsed punktid kogu asja juures. E, ei saa muidugi salata asjaolu, et hambumisprobleemi selle ettevõtmisega on olnud, nii nagu kõikide uute asjadega, üks asi on seotud näiteks online'is allkirjade kogumisega, teine teema on sertifitseerimine, aga neid oli põhimõtteliselt oodata, sest kui sedavõrd massiivne ettevõtmine toimub, nagu seda kodanikualgatus on, siis on täiesti paratamatus, et tuleb improviseerida mõningal määral selleks, et tegeleda nende hambumisprobleemidega nii-öelda või esialgsete probleemidega. Ehm, siis veel ka see avatud tarkvara Ehm, Luksemburgis on meil inimesed, kes äh, asjaga tegelevad, tähtis oli äh, neil ka lasta sertifitseerida kogu tarkvara. ma sooviksin siinkohal avaldada tunnustust Saksa ähm, ametnikele, kes äh, väga head tööd tegid äh, kogu ettevõtmise sertifitseerimisel, sest mis näitab äh, Ähm, et äh, kõik on võimalik, kui on olemas ähm, äh, inimeste töö äh, ja ametnike kaasatus, loodame, et asi läheb edasi teistesse riik-, liikmesriikidesse. kodanikualgatus on puhunud ellu sellise või puhunud elu sisse sellisele tõelisele üle-euroopalisele debatile. ärgem siinkohal unustagem sotsiaalset meediat. sotsiaalne meedia muudab piiriülese mõttevahetuse märksa lihtsamaks, niimoodi on ka eurooplastel võimalik lihtsamalt oma mõtteid, muresid, lootusi ja ideid jagada. ma arvan, et kõik senine on vaid alles esimene samm tulevikus toimuv on minu arvates äärmiselt tähtis samm teel sinnapoole, mida ma nimetaksin üle-euroopaliseks e-demokraatia platvormiks. praegused probleemid IT-ga, sertifitseerimise ähm,, isiku tõendamisega, noh, need ähm, lähevad päevakorrast maha, kui äh, tekivad elektroonilised isikutunnistused ja siis on eurooplastel palju rohkem soovi eh, sõna sekka öelda, kui see on ehm, kasutajasõbralikum, ehk teiste sõnadega, me ei kasuta oma ID-kaarti mitte ainult selleks, et mingisugused ter-, eh, eh, tervisekindlustuse asju teha või muid asju, me teeme seda ka nendeks asjadeks, milleks ID-kaarti on Euroop-, on Eestis näiteks eeskujuna kasutatud ähm,. ID-kaarti on võimalik kasutada sellisel juhul ka e-debattideks, e, debattides, mis ähm, paari aasta pärast kindlasti rohkem hakkavad toimuma. Euroopa integratsioon süveneb, eriti majandusasjades Äh, kui Euroopa Komisjonil on rohkem võimalust äh, nii-öelda seisukohta võtta sellistes asjades, mis senini on olnud vägagi liikmesriikide pärusmaa, näiteks lapse, äh, laste hooldus ja nii edasi osalemine ja õigus olla kuulatud ära nendes debattides on väga oluline. me loodame niisiis, et sünnib nii-öelda ülepiiriline või piiriülene debatt nendes küsimustes ähm.. loodame, et inimesed tulevikus järjest rohkem soovivad kasutada äh, näiteks seda Euroopa kodanikualgatuse võimalust. tänu kodanikualgatusele on inimestel esimest korda võimalus eh, konverteerida oma lootused ja mõtted millekski käegakatsutavamaks. ja see aitab ära, aitab ajada nii-öelda Euroopa asja esimene oli Fraternitee kakskümmend kakskümmend, nemad olid esimene registreeritud Euroopa kodanikualgatus. Ehm, eh, nüüd see õigus veele on ehm, finišisirgele jõudnud nende lävendite osas. mitte ainult allakirjutanute arvult, aga ka geograafiliselt toetuselt ja siis, kui see lävend on saavutatud, siis saab asuda teise etappi juurde. mul on tunne, et kui vaadata neid kodanikualgatusi, siis need tegelikult tõesti reageerivad inimeste põhimuredele ja põhiõigustega seonduvatele küsimustele. Nende kaudu sünnib nii-öelda terviklik pilt. aga ähm, ühtlasi äh, Ähm, tulevad esile ka sellised asjad, mis millegipärast on Euroopa institutsioonide ähm, tähelepanu alt välja jäänud. on täiesti mõistetav, et inimesed soovivad rohkem sõna sekka öelda ähm, oma õiguse otta ähm, elada seal, kus nad soovivad, töötada seal, kus nad soovivad mm,, samuti õigusele elada terves ja äh, puhtas keskkonnas siis on veel sotsiaalküsimused. Need on väga tähtsad teemad, äh, millega tegelevad just praegused need kodanikualgatused ja kindlasti ähm, rohkem on veel tulemas, kui esimene kodanikualgatuste tsükkel on läbi. nõudlus on ähm,, tähendab, nõudmised organisaatorile on päris ranged ja suured ja seetõttu oli väga õige samm panna sellesse esimesse määrusesse ka nii-öelda parandamise ja täiendamise klausel. tõesti, sellest esimesest tsüklist me õpime palju ähm,, muuhulgas seda, kuidas kogu seda regulatsiooni kasutajasõbralikumaks muuta e, ECI-de tulevik ähm,, peaks seega olema veelgi kasutajasõbralikum, me peaksime sa-, loodetavasti saama veelgi otsesemat koostööd teha, inimestel peaks tekkima veelgi kindlam meenuvus, et kui miskisugune asi neile tõeliselt südamest korda läheb, kui nad soovivad oma arvamust välja öelda, et siis sellisel juhul sellised vahendid on olemas ja meie hoolitseme selle eest, et need mm, vahendid oleksid olemas ja et nad oleksid nii kasutajasõbralikud kui vähegi võimalik Eh, niimoodi, et oleks palju rohkem kontakti eurooplaste ja Euroopa institutsioonide vahel, aitäh! aitäh, volinik Šefčovitš! nüüd esitlen kuulajatele meie paneeli liikmeid, sest nad on vahetanud, kõigepealt komisjon äh,, volinik Šefčovitši paremal käel istub äh, Peter Götze ning äh, tema räägib meile sellest, mis siis juhtub, kui pöördutakse ombudsmani poole, kuidas ombudsman saab aidata lahendada olukordi, mis on seotud meditsiiniliste andmete läbipaistvusega seoses ülekaalulise vastu aitama pidavate ravimitega. minu äh, vasakul pool istub Rainer Nõlvak, Eesti Looduse Fondi esimees ning mitme infotehnoloogia ettevõtte omanik ning põhiline eestvedaja rohujuure tasandi ettevõtmisele Teeme Ära, mis on üks maailmas kõige kiiremini kasvanud kodanikuliikumisi ning liikumise mõte oli Euroopa Liidu puhastamine Rainerist edasi istub Ann-Mari Pere, kes juhib kodanike komiteed, mille eesmärgiks on tagada puhta vee kättesaadavus üle kogu Euroopa. tegemist on Euroopa kodanikualgatusega, nad on saanud juba üle miljoni allkirja kätte, varsti jõuab kätte kahe miljoni piir ning Ann-Mari Pere juhib ühtlasi ka avaliku teenuse liitude foorumit selleks, et äh, muuta puhas vesi teenusena kättesaadavaks üle kogu Euroopa, nii et siin on ka poliitiline mõõde. ja taaskord meie arutelu järgivad kolmkümmend Euroopa Parlamendi infobürood voogedastusena ning äh, samuti oleme ka Twitteris, meie Twitteri aadress on ruut EYC kaks tuhat kolmteist EO Gundi Kadesmann Euroopa ombudsmani büroost jälgib Twitteris laekuvaid säutse. aga alustame Anna-Li Perest, palun. E- suur tänu, Chris Burns. tänan ka Euroopa ombudsmani härra Diamanduros ja kogu tema meeskonda kutse eest siia üritusele sooviksin äh, kõiki saalis viibijaid tervitada, sooviksin tervitada ka kõiki neid, kes meid kuulavad või vaatavad ja osalevad e-, esitades küsimusi. Äh, sooviksin äh, tänada ka selle Euroopa kodaniku algatuse Jerry tugipunkti, Jerry van der Bergenit, meie avaliku sektori ametiühingu föderatsioonis, kes on tõepoolest äh, olnud kandev jõud äh, selles. tänan äh, ka Maros Jevtšovitši, mm, tema sõnade eest mis puudutavad Euroopa kodanikualgatust. meie tõepoolest oleme eh, nüüd ületanud selle ühe miljoni künnise, me oleme kuskil ühe miljoni kolmesaja seitsmekümne tuhande allkirja juures ja nüüd püüame siis ka saavutada tasakaalu erinevate riikide vahel. meie no, ametiühingu föderatsioonis koostöös teiste Euroopa vabaühendustega äh, me oleme siis äh, võtnud nii-öelda kaks tasandit, äh, ri-, äh, nii-öelda ülemaailmse ÜRO tasandi ja Euroopa Liidu tasandi. tänasel Euroopa kodaniku aastal. vee osas on kaks äh, asja meelde tuletada, aastal kaks tuhat oli äh, vee äh, direktiivis öeldud, et vesi ei ole kaup, see ei ole selline müüdav kommertsteenus nagu mõned muud varad, vaid see on ühine, meie ühine vara ja teiseks ÜRO tasandil oli kaks tuhat, kahe tuhande kümnendal aastal resolutsioon, mis samuti aitas meil edasi liikuda, milles äh, öeldi, et vesi on põhiõigus ja just nimelt äh, sellele me ehitasimegi üles oma kampaania õigus veele. loomulikult toetusime ka Lissaboni lepingule et selle algatuse kaudu saavutada seda, et komisjon äh, asuks äh, tegutsema äh, vee, veevaldkonda ähm, puudutava õigusandluse vallas, kus siis vett just nimelt ei käsitletaks kauba, vaid õigusena. ja just nimelt selle sõnumiga oleme ka täna siin, selle algatuse kaudu soovime äh, taotleda, et äh, kodanikud oleksid võimalikult aktiivsed ja ma kutsun ka teid üles äh, sellele alla kirjutama ja palume seda ka teistel teha, meil on siin nüüd väike tutvustav video. En 2010,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 Euh, Je vais demander également de, de faire euh, démarrer le, le PowerPoint. Nii, palun ka siis äh, PowerPointi äh, esitluse avada. Nii et vesi on inimõigus, äh, aga te näete siin joonisel, et on öeldud, et seda on tarvis kõigile. Teine ütleb, et jah, muidugi täiesti nõus, aga kellele me arve saadame? nii et siin on jah, selline kahetine suhe, et tegemist on õigusega, nii-öelda põhiõigusega, universaalse õigusega ja kuidas seda lepitada siis selle vaatenurgaga, et meil on äh, turukonkurentsi olukord ja ähm, me ei soovi, et seda veesektorit äh, erastataks, liberaliseeritaks, meie jaoks on see avalik esmatähtis avalik teenus. nii et meie nõuame, et veevarustus ja vee äh, töötlemine, veepuhastus ei käiks konkurentsireeglite kohaselt, me soovime, et Euroopa Liit paneks paika teatud reeglid, mis äh, võimaldavad kõigil ligipääsu puhtale veele, veepuhastusele kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis ja nagu ka Äh, finantstehingute maksu näitel me soovime, et siin mindaks veelgi kaugemale ja et äh, see laieneks ka äh, kogu maailmale. ja et kõik inimesed maailmas saaksid kasutada puhast vett. nüüd on meil juba kolm, üks miljon kolmsada seitsekümmend tuhat allkirja kogutud ja me soovime äh, komisjonilt, et äh, liigutakse edasi siis selliselt turu ja konkurentsi äh, põhiselt vaatenurgalt niisugusele perspektiivile, mis võtaks palju rohkem arvesse kodanike õigusi. eesmärgiks on see, et antaks inimestele võimalus otseselt sekkuda, otse tegutseda. vee probleem on just nimelt äh, põhiõigustega seotud äh, küsimus. ma ei hakka siin nüüd kõike seda ette lugema, slaid on ka prantsuskeelne, kuid äh, rõhutaksin veel kord kahte asja, põhiõigus ja eh, ligipääs eh, kõigile. möödunud aastal eh, lõpetati Veoliaga Prantsusmaal üks suur leping, üks Veolia leiti, keerati kinni vesi ühel töötajal veol ja äh, ettevõttes, leides, et ta on tõepoolest äh, ettevõtte töötaja, aga samas ta ikkagi ei maksnud oma arveid ja siin äh, on meil jällegi seesama ähm, põhimõte, nagu ütles ka Nestle juht, kui me jõuame selleni, et veevaldkond liberaliseeritakse, siis mul ei ole selle vastu mitte midagi. Ähm, praegu meie Euroopa äh, kodanikualgatuse äh, raames, ma tean, et meil on kaks, minu riigis on kaks äh, suurt ettevõtet selles positsioonis, Veolia ja Suez, kuid sellele vaatamata on meil Prantsusmaal kavas saadikute, kohalike saadikutega ja ka Euroopa tasandil seda olukorda muutma asuda. me äh, oleme komisjonilt äh, palunud selle algatuse raames, et koostöös äh, teiste organisatsioonidega meil on siis loodud selline komitee, meil on kolmkümmend kolm liiget ja me oleme moodustanud selliseid kampaaniameeskondi kõigis riikides. see on enam-vähem hästi õnnestunud, siis on meil ka nii-öelda saadikuid, suursaadikuid, kes on äh, tuntud inimesed äh, antud riikides, näiteks äh, Saksamaal üks humorist vallandas täieliku Äh, nii-öelda laviini mm, äh, selles küsimuses ja see tõepoolest äh, tõi kaasa tohutu hulga inimesi, kes taotlusele alla kirjutasid, nii et nagu ka ütles Barack Obama, me suudame seda. nii et üle ühe miljoni allkirja on suurepärane tulemus, kuid meil on ka tarvis teisi kriteeriume täita, näiteks siis jõuda ähm, parema tasakaalustatuseni geograafilises mõttes, Prantsusmaal on praegu üksteist tuhat allkirja, kuid meil oleks tarvis üle viiekümne viie tuhande allkirja lisaks ja ma soovitaksin teil tõesti minna meie veebilehele Right to Water ja kirjutada alla ja paluda seda ka teistel teha, tänan! suur tänu, Anna-Mari Pere! see on siis Euroopa äh, kodanikualgatus. Panel of building a clean and healthy Europe. vaatame nüüd meie paneelis puhtama ja tervema Euroopa ehitamisel on sellel raames on vaja käsitleda ka kodanikega seotud küsimusi ning Peter Goethe, kes oli ombudsman kahe tuhande seitsmendal aastal ning pöördus eh, Niki, Nikiforos Diamandoruse poole, öeldes, et Euroopa Ravimiamet eh, ei soovinud eh, tulla vastu tema taotlusele selles, mis puudutas ülekaalulisuse ravimeid. ravimiuuringuid. aitäh! me tõesti ei tea, kuidas kasutada oma ravimeid õigesti. Ameerika Ühendriikides ja Euroopas on, on ravimid kolmandal kohal surmapõhjustena pärast, pärast vähki ja südame-veresoonkonna haigusi. andmeid ravimiuuringute kohta ei avaldata piisavalt ning isegi need andmed, mis avaldatakse, on sageli sisuliselt eksitavad. ülekaalulisuse vastased ravimid on sageli, võivad kaasa tuua komplikatsioone. kahe tuhande seitsmendal aastal osutasime Ravimiametile probleemidele seoses mitme ravimiga, mida, mille ravi, millele ravimifirmad olid taotlenud turustamisluba. ning Toomas Lundgren ei rahuldanud meie taotlust ja me, me kaebasime tema peale Ravimiametile. ta ütles, et me, meile öeldi, et äh, antud asjas oli määravaks see, et andmed ei olnud olulised, halduskoormus ametile oli suur ning äh, avalik huvi väike võrreldes erahuviga. me ei olnud selle argumentatsiooniga nõus ning ombudsman jäi sellega, meie argumentidega nõusse. ombudsman kontrollis omalt poolt seda andmestikku ning leidis, et seal ei ole mingit märkimisväärset erahuvi, mida peaks kaitsma. ent Ravimiamet keeldus endiselt meile juurdepääsu andmast andmetele ning alles kahe tuhande kümnendal aastal, kui kui ombudsman äh, oma pressiteates süüdistas äh, Ravimiametit äh, halvas halduspraktikas, muutsid nad oma seisukohta. Toomas Lundgren lahkus Ravimiametist paar kuud hiljem ning asus tööle ravimitööstuses konsultandina, olgugi et ema enda põhimäärus seda keelab, vähemalt kahe aasta vältel pärast ametist lahkumist. ema uus juht Gil Rassi suhtub avalikustamise küsimustesse väga erinevalt. jaanuarist kaks tuhat neliteist kavatseb Ravimiamet avalikustada info mitte ainult siis konkreetsete uuringute andmed, vaid ka statistilised andmed uute ravimite kohta, mille, mille põhjal kodanikel oleks võimalik endal oma seisukoht kujundada uute ravimite kohta. see on suur samm edasi rahvatervise seisukohalt ent äh, ravimitööstus üritab sellele vastu töötada. ravimiameti vastu on hagi Euroopa kohtusse esitanud kaks ravimitootjat ning kui nad võidavad, kui ne-, neil õnnestub saavutada, et neid äh, andmeid ei avaldata, keeld nende andmete avaldamisele, siis jätkavad arstid oma patsientide tapmist, sest nad lihtsalt ei tea, millised on ravimi kõr-, kõrvaltoimed. ja see on, see on täiesti skandaalne Euroopa Komisjoni ettepanek seoses ravimiuuringute andmetega osutab sellele, et meil peaks olema võimalik saada kätte vähemalt kokkuvõte nende uuringute andmetest, ent kokkuvõttest ei ole, ei ole küllalt, kokkuvõte sageli on eksitav, meil on vaja juurdepääsu andme, andmestikule endale, nagu Ravimiamet on praegu lubanud. kui me seda saame, siis kaob ära kahekordne standard, et ühed andmed esitatakse eh, Ravimiametile ja teised andmed on siis äh, uuringu enda andmed ning väheneb võimalus ka pettusteks, sest äh, kodanikel on võimalik kontrollida, mida siis on tehtud ravimitootja poolt ravimiuuringu käigus. ning äh, tegelikult see kiirendaks ka innovatsiooni ravimite valdkonnas, sest kui konkurendid näevad, millised probleemid on olnud ravimiuuringu käigus teistel ravimitootjatel, siis on neid vigu võimalik vältida. ja see on äärmiselt tähtis midagi on põhimõtteliselt mäda prioriteetidega tervishoiu valdkonnas, kui kommertseesmärkidest lähtuvalt või muudest taolistest eesmärkidest lähtuvalt ei avaldata andmeid, mis on, oleksid olulised ratsionaalsete otsuste tegemiseks patsientide ja arstide poolt. me ei taha ju elada ühiskonnas, kus on üks ainus ühtne tõde ning see ei vasta ka sellele, kuidas peaks, me saa-, peaksime saama teadust teha, sest teadus eeldab kontrollitavust, verifitseeritavust. ning kui andmetega manipuleeritakse, andmeid avaldatakse ainult oluliselt, siis ei ole võimalik selle põhjal teadust teha. see asi peab lõppema. järgmisel kuul hääletab Euroopa Parlament kliiniliste ravimiuuringute direktiiviga seoses ning ma loodan, et hääletusel jääb sinna dokumenti sisse midagi enamat kui puhtalt kokkuvõtte andmetest, sellepärast et vastasel juhul on see töö suuresti raisku läinud. me peame kaitsma patsiente ja selleks on vajalik põhjalikud and-, vajalikud põhjalikud andmed. täpselt samuti nagu põhiõigus on, põhiõiguseks on puhas vesi, on põhiõiguseks ka puhtad, täielikud ja õiged andmed ravimiuuringute kohta, need puudutavad meid kõiki, aitäh! Thank you very much, Peter Götze. Let's move on then quickly to uh, Rainer Nõlvaku. aitäh, võtame siis järgmisena Rainer Nõlvaku. nagu paar hetke tagasi sai öeldud, on tema organiseerinud äh, maailma puhastamise kampaania ähm, eheda rohujuure tasandi ettevõtmise niisiis, Rainer, palun. aitäh. mina olen Hiiumaalt. siia tulek kestis peaaegu päeva, mis tähendab seda, et mul oli väga palju aega mõelda asja üle. nähes seda, kui palju säutsujaid on, küsin ütlen ma, et teeme ühe aplausi kõigepealt kõikidele nendele inimestele, kellele Euroopa asi korda läheb. ma näen selliseid kommentaare nagu no igavavõitu, pikad kõned ja nii edasi, on siin öeldud, säutsutud. mina tahaksin teile ühte lihtsat asja näidata, see on üks väike unistus, mis meil Eestis tekkis. pärast Äh, vabanemist Nõukogude okupatsioonist oli väga tavaline see, et igasugune praht visati lihtsalt äh, välja suvalisse kohta. ja asi jõudis sinnamaale, et mina olin ikka täiesti äh, vihaseks saanud selle peale ja minu sõpruskond täpselt samamoodi ja siis me otsustasime teha viimase meeleheitliku katse see keskkonna prügistamine lõpetada.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 tuli minul selline mõte, et, et mis oleks, kui, kui koristaks Eestimaa täiesti puhtaks. ja kui me Raineriga kokku saime ja rääkisime enda plaanidest, et mida võiks ära teha, siis Rainer ütles, et stopp, et äh, selle me teeme ära küll, aga me teeme selle ära ühe päeva jooksul. jah, sellist asja polnud kunagi varem tehtud ja esiotsa ei olnud meil õrna aimugi, kuidas seda teha. aga me olime kindlad, et seda on võimalik teha. The idea was named Let's Do It, and the plan was to clean up 10,000 tons of waste in just one day.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 Äh, iga firma panustas siis vastavalt sellele, mis, äh, mis ressursid tal olid, et, äh, et kes tuli meile appi oma töötajatega, kes andis meile oma, oma töövahendeid, prügiautosid, kes andis meile oma reklaamipindu. meile öeldi, et projekti lõpufaasis olime me nagu maffia, keegi ei saanud meile ära öelda The third step was to locate and estimate the type and amount of garbage, creating the virtual garbage map. see ei olnud raske kokku kombineerida Google Earthi ja, ja mitmeid muid tarkvaralisi juppe, mis on kõik vabalt saadaval. ja, ja lõpptulemusena sündis siis väga lahe tarkvara, kus inimesed said, said oma mobiiltelefoniga metsas ringi kõndides vajutada nupule ja, ja öelda, et siinkohas on nüüd trügihunnik ja ja, ja kaadril läks automaatselt selle siis telefoni asukoht ja, ja pilt, mida inimene samal ajal tegi, kõik toimis reaalajas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 meie esimene ülesanne oli tegelikult äh, üldse inimestele nii-öelda silme ette tuua, et äh, mis olukord valitseb ja siis ka see olukord äh, nii-öelda ära kaardistada, et, et siis näidata, mis on need tõelised suurusjärgud. seda ei olnud keegi varem teinud ega isegi, isegi mõelnud. teiseks me korraldasime meediakampaania. sellest sai suurim kampaania, mis Eestis eales tehtud on. ja selle maksumuseks kujunes null krooni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 Let's do it. Thank you. aitäh! kui ma siia jõudsin, siis ma rääkisin härra Dimandorosega ja tema küsis minult, et kas meil oleks võimalik aidata inimesi kaasata, sest meie ju seda oleme teinud. no kui esitada selline küsimus, et kuidas kaasata inimesi, see on samasugune küsimus nagu, et kuidas panna ahv hüppama. inimesi ei saa kaasata, nad on juba kaasatud. minu arvates tegelikult oleks vaja kaasata poliitikuid, tuua poliitikuid päris ilma nii-öelda kui ma kuulasin eelkõnelejaid, nad ütlesid, et eh, peaks eh, panema inimesi aru saama, mina arvan, et me peame panema poliitikuid aru saama sellest, kuidas päriselu toimu-, toimib. tegelikult ei peaks siin ap-, aplodeerima, see on veel üks asi. see on see asi, mis ähm, viib selle debati üdini ehk kõik on äh, vihased kõikide teiste peale. ehk kui me niimoodi kogu aeg mingisuguse asja poolt ja teise vastu oleme, siis oleme omadega pees kogu aeg. minu arvates me peaksime pigem midagi ära tegema. näiteks meie tegime midagi ära. prügist sai üks ütlemata tore ettevõtmine. me ei ole muuseas keskkonnaliikumine. ma pean üles tunnistama tegelikult, et ma vihkan koristamist. aga ma jumaldan puhast värki. võib-olla teeme sedasama asja veel mõned korrad. tegelikult möödunud aastal osales üheksakümmend seitse riiki ähm, puhastusoperatsioonis Eh, no tähendab, eh, ausalt öeldes mul nagu fantaasia ei suudagi seda tajuda, et kuidas see nii palju on. aga põhimõtteliselt on veel siis olemas see saast, mis meie ajudes on. me ütleme inimestele, et tegelikult on igati okei okay asju koos ette võtta, jagada väärtusi ja siin ongi kogu asja üdi. teate, mis on, äh, öö, rohujuurte öö, fantastilisus eh, on, sa saad iseendaks jääda. kui vaadata näiteks äriühinguid, neil on tohutu hierarhia ja nii edasi. ja mm, hierarhiaga saab kastikesi ehitada. kui meid nähakse vaid tarbimismasinana, noh, siis polegi midagi viga, aga kui me mõtleme selle peale, kuidas ühiskonda juhtida, siis tuleb väga ähm, ruttu sealt välja selline võrgustik. meil tegelikult väga paljusid asju seal hierarhias ei ole vaja, sellepärast et me saame ise otse ja omadega ähm, asju lihtsamalt ära teha ja sellepärast paljud noored ei käi ka valimas. valimised on nad tõeline üheksateistkümnenda aja, sajandi igan poliitikute pikad kõned täpselt samasugune üheksateistkümnenda sajandi igand. ühesõnaga, võib lõputult rääkida ikka, et kuidas kaasata ja kuidas äh, arutelus osaleda, inimesed teevad seda ainult sellisel juhul, kui nad näevad, et asjal on jumet ja sellel on mingisugune mõte äh, sees. võtame möödunud aastase puhasoperatsiooni Kosovos see oli neil esimene üleriigiline ettevõtmine, kolmkümmend viis tuhat inimest osales ja keegi ei taotlenud toetust Euroopa Komisjonilt. oma inimestega tehti ära. või võtame Bosnia näite. Mus-, moslemid ja kristlased ühe meeskonnaga tegutsesid ja koristasid oma riiki. see on minu arvates nüüd kas midagi väga uut, või vastupidi, taasavastatud iidvana. ja siin ei ole küsimus mitte ainult Euroopas, äh, seesama asi on igal pool. Te võite öelda, et noh, ma olen idealist, aga minu arvates vaid niimoodi on võimalik asju ära teha, kui kui ikkagi sa usud, et tegemist on õige ettevõtmisega ja see mõte puhtast maailmast hoiab mind nagu tegevuses. mu, mul on võimalik äh, pärast tormi randa minna seal saare peal ja, ja leida sealt äh, mingisugust prahti, mis meri on sinna toonud äh, tormiga ja puhastada see sealt ära, teades, et täpselt sama asja teevad inimesed kuskil teistes mereäärsetes riikides või siis jõekallastel. sajandeid tagasi me oleme selliseid asju teinud. Äh, kui meil tõesti õnnestuks Euroopa ära puhastada, küll oleks tore. selles on väga palju töökohti ka peidus. tasuks mõelda, kuidas identifi-, äh, kuidas samastuda selle puhta maailmaga asi on väga hapra, aga väga ilusa asja taasloomises, ongi kõik. ma ei ole eriline pikk kõneleja ja ma ei ole tegelikult üldse mingisugune kõnemees. Rainer Nõlvjak, thank you very much, these are all suur aitäh, Rainer ähm, Nõlvak, need olid väga konkreetsed asjad kõik äh,, mille liikuma panevaks jõuks olid unistused. kas meil on küsimusi, kommentaare siinolijatelt? Äh, okei okay,, vaatame, kuidas säutsudega on. jaa, säutse tuleb palju, palju on ka otseküsimusi kõnelejatele, nii et ma palun teil need konkreetsed küsimused ise vastata ära. võtame kõigepealt üldised küsimused volinik Sefcovitšele. Sofiast küsimus, millal me lõpuks tunneme kodanikualgatuste mõju ja kui kaua see protsess ke kestab? siis on veel see Euroopa kodanikuaasta liit. miks Euroopa Komisjon vähendas eurooplaste osalust äh, ja jättis järele vaid kodanikualgatuse? väga palju säutse on vähemuste õiguste kohta, näiteks Poolast on küsimus. kuidas ähm, kavatsete parandada vähemusrühmade äh, osalust ja kaasatust, siis on palju küsimusi ka rooma, romide kohta ja rändrahvaste kohta. hästi palju säutse on noorte kohta. praktiliselt kõikidest parlamendibüroodest on selleteemalised küsimused. näiteks, kuidas kavatseb Euroopa Liit Ehm, tähendab, milline strateegia on Euroopas panna noori valimistel hääletama? ja veel, kuidas mitte veel valimisealiste noorte huve arvesse võtta? Rootsist tuli küsimus selle kohta, et üks suurimaid probleeme Euroopa Liidus on noorte töötus, mida Euroopa Liit sellega ette võtab. ja siis üks säuts Portugalist ka seotud noortega, kas Euroopa Liit ei peaks tegelema haridusküsimustega selleks, et sünniks nii-öelda ühtlasem Euroopa kodaniku staatus? okei okay,, võtame siit kohalolijatelt. tere, mina olen Makaida Augen ähm, Taanist, olen parlamendisaadik. meil on vaid üks märkus kodanikualgatuste kohta, see vastab ka mitmetele küsimustele. me tegelikult püüame ja loodan, et volinik Šefčovitš aitab meil kenasti suhtuda ja kenasti kohelda neid kodanikualgatusi. ehk et tõesti peetaks põ-, tõeline kuulamine, kus petitsioonide komisjon oleks nii-öelda juhtkomisjon ja et komisjon oleks seal kuulamisel esindatud väga kõrgel tasemel. ja et meil oleks võimalik hästi ette valmistuda selleks äh, kuulamiseks, me ei saa lubada ähm, eurooplastele, et me ots-, võtame vastu sellised otsused ne-, nagu nemad soovivad, küll aga me saame lubada neile, et me nende asjadega tegeleme ja et me nendesse tõsiselt äh, suhtume ja äh, so-, sooviksin siinkohal näha ka komisjoni poolt äh, sõbralikumat suhtumist, see ei ole sugugi mitte läbiv olnud kõikide komisjoni liikmete puhul. ja, ja siis see, need ravimiuuringud, noh, väga suur asi, see ombudsmani osalus siin. aga ähm, siin on oht, et kõiki asju jagatakse kahe osapoole vahel. mina olen nii-öelda Põhjamaade traditsiooni esindaja ja tegelikult praegune ombudsman, vaatamata oma kodumaale, e, on ka põhjamaalise traditsiooni esindaja ehk tähtis on vältida, et see ombudsmani, äh, uue ombudsmani valik ei muutuks mingisuguseks poliitiliseks äh, ähm, karusselliks. tähtis on, et säiliks eurooplaste usaldus ombudsmani vastu. see oli praegune koht, tänane üritus oli parim koht, kus see üleskatse, üleskutse välja öelda, aitäh. I think some, some questions are unavoidably political, but mõned küsimused on paratamatult poliitilised, aga nüüd härra Sikkut. ja siis tulevad vastused, ma võtan ühe grupi küsimusi kokku ja siis vastame. Bruno Bossier, ma esindan eh, Euroopa eh, koolituskeskust ja ma olen ka endine eh, Euroopa Parlamendi saadik. on selge, et Euroopa kodanikualgatus muudab meetodit kuulates tänaseid esinejaid, tekkis mulle tunne, et lisaks sellele muudab see ka üldse Euroopa ülesehitamise viisi, muutes seda inimlikumaks. vähemalt selline oli minu mulje. ja ma sooviksingi eh, nende algatuste esindajatelt eh, küsida, miks nad arvavad, et see ähm, altpoolt ülespoole liikumine on parem kui ülevalt allapoole. võttes arvesse seda, et Albert Schweitzer ütles, et äh, näide ei ole parim võimalus äh, asju muuta, see on ainus võimalus ja te rääkisite meile Eestist, äh, mainides, et äh, teie eeskuju järgitakse, järgiti mitmetes teistes äh, paikades, äh, Kosovos ja oli veel mitmeid riike mainitud, nii et mm, mil kombel võib siis niisugusi algatusi ka haarata Euroopa kodaniku algatusse? jah. võib-olla volinik soovib esimesena vastata. suur tänu üritan vastata enamusele küsimustest, mis kõlasid säutsudena ning ka siit kuulajaskonnast. esimene küsimus puudutas seda, kuna saaksime näha mingeid tulemusi kodanikualgatustest. ma usun, et need tulemused on juba silmaga näha. Need arutelud, mida me, see arutelu, mida me täna päevad, täna peame ja mida me oleme näinud sellest äh, ajast alates, kui need algatused on välja tulnud, näitavad, kuhu me osalusdemokraatiaga oleme liikumas Euroopa Liidus. rääkisin otsesest osalusest ja vahetust mõjust Euroopa Liidu toimimisele kodanike poolt ning leian, et see on suurepärane areng, see on täiesti õige areng ning nõustun viimase sõnavõtjaga, et see muudab Euroopa inimlikumaks annab Euroopale inimnäo. ja see aitab meid praegustel rasketel aegadel Euroopa Liidus edasi minna. missugune võiks olla ajaraam ja menetlus? noh, algne probleem selle tarkvaraga, algsed probleemid tingisid selle, et komisjon pikendas seda aega allkirjade kogumiseks. nii et see esimene aastane periood saab käesoleva aasta novembris läbi, siis läheb meil paar aastat seni, kuni liikmesriikides kontrollitakse allkirjade ehtsust ja luban proua Aukenile, et teen omalt poolt kõik võimalikku, kõik, mis on vaja selleks, et me tagaksime õiglase ja ausa kohtlemise kõigile kodanikualgatustele. nüüd komisjon korraldab kõrgetasemelise kohtumise äh, algatajatega, kus osalevad nii peadirektor kui ka volinik ja loodan, et ka Euroopa Parlament aitab korraldada, korraldab kuulamise selles küsimuses. selleks, et korraldajad saaksid oma kogemusi jagada ning selleks, et me saaksime pidada arutelu sel vastava algatusega seotud ettepanekute eri aspektide üle ning ka anda seega suuniseid Euroopa Komisjonile mis peab siis avaldama teatise, kuidas konkreetse kodanikualgatusega edasi minna. ma olen seda näinud täna ja ka varem ja võin teile kinnitada, et minu kolleegid volinikud kolleegiumis küsivad minult sageli kodanikualgatuste arengu kohta, teemade kohta, mida tõstatatakse. nii et selliselt võiks öelda, et kodanikualgatus juba on mõjutamas meie tööd komisjonis kodanike hääl on kuulda ning äh, saab olema kuulda järjest valjemini tulevikus. me näeme, kuidas sotsiaalmeediaplatvormid aitavad inimesi mobiliseerida, kuidas on võimalik oma sõnumeid levitada nendes kanalites. nägime seda seoses konkreetsete rahvusvaheliste lepingutega, nägime seda seoses demokraatia äh, arengu, arengut puudutavate liikumistega üle kogu maailma ja, ja teame, et need vastavad platvormid on väga olulised ka Euroopa Liidus. nii et mida rohkem kasutajaid meil siin on, mida rohkem me kasutame elektroonilisi vahendeid, mida paremini meil õnnestub levitada seda digitaalset agendat Euroopa Liidus, seda rohkem on meil võimalik kaasata inimesi otsuste tegemisse ning otsustavate küsimuste esitamisse. romid ja noored. ja lubage mul siin öelda, et ma ise olen pärit Slovakkiast, kus on päris palju romisid ning mul on väga hea meel näha, et nende küsimust käsitletakse praegu Euroopa tähtsusega küsimusena. meil läks Euroopa Liidus aega mõistmaks, et tegemist ei ole küsimusega, mis on üksnes ühe liikmesriigi küsimus. ei, me peame leidma Euroopa tasandi lahenduse, me peame õppima üksteise kogemustest, peame vaatama, mida üks ja teine on teinud, missugused on parimad lahendused. ning äh, mul on suur heameel näha, et äh, meil praegu kujuneb Euroopa strateegia Romi vähemustega seoses ning selle strateegia raames hakkavad konkreetsed liikmesriigid välja töötama ning liikmesriikidel on kohustus välja töötada oma siseriiklik strateegia, mida siis äh, hinnatakse ning see on õige lähenemine romi probleemide leevendamiseks Euroopa Liidus ja nende lahendamiseks ning ma kinnitan teile, et komisjon võtab seda asja väga tõsiselt. noored nüüd. noortel on väga raske aeg praegu Euroopa Liidus tegemist on tõenäoliselt kõige parema haridusega Euroopa põlvkonnaga alates teisest, kõige harituma Euroopa põlvkonnaga alates teisest maailmasõjast ja ometi on neid proportsionaalselt kõige rohkem töötute seas. mida me peaksime siis tegema seda olukorda parandamaks? üks asi loomulikult, me peame muutma midagi oma haridussüsteemis, me peame korrigeerima seda, kuidas toimub õpetamine meie ülikoolides peame sobitama õpetamist paremini tööturuga ning äh, peame seda tegema kohe, et meil ei tekiks kadunud põlvkonda. kuidas seda teha? mida me praegu üritame saavutada Euroopa Liidus ning Euroopa Komisjoni poolt? lisaks äh, pehmetele volitustele, mis meil on, te olete kursis, et äh, sotsiaalsfääris ja haridussfääris on paljud ohjad endiselt liikmesriikide käes, aga üritame ikkagi mobiliseerida vahendeid eelarvest riikides, kus noorte töötus on kõige tõsisem probleem, üritame liikmesriigiga koos leida raha meetmeteks, mis loovad uusi töökohti noortele. praegu on need asjad käimas ning peagi hakkame neid hindama. mul on hea meel näha, et viimases finantsraamistiku ettepanekus nähti ette kuus miljardit eurot nendele projektidele ning äh, ma loodan, et neid meetmeid õnnestub rakendada sünergias liikmesriikidega ning et need kestavad mitte rohkem kui aasta või kaks eh,, rohkem kui aasta või kaks. meil on jäänud ainult kakskümmend minutit ning tahaksin, et, äh, et me saaksime võimalikult paljudele küsimustele vastata, mis tähendab, et vastused peaksid olema lühikesed. nüüd Ann-Mari. sest küsimus oli Brunolt selle bottom-up mõõtme kohta, et kui te saaksite seda käsitleda? jah, mul on kaks vastust. esiteks Euroopa kodanikualgatuste ähm, mõju kohta. praegu on protsess veel käimas, me ei saa äh, seda mõju hetkel äh, päris hästi veel äh, hinnata. toimub allkirjastamine kas paberil või elektroonselt. pärast see kinnitatakse ja saadetakse edasi komisjonile, kes siis, kellel on siis kolm kuud vastamiseks ja alles pärast seda, äh, vähemalt siis meie algatuse puhul, on meil võimalik äh, teada saada, kas komisjon on äh, nõus liikuma sealt edasi õigusakti väljatöötamise juurde või siis lükatakse see tagasi ja nagu mainis äsja Äh, Isabel Durand. kui komisjoni tasandil seda ei tehta, on siis võimalik ka minna äh, parlamendi äh, tasandile. nii et see on ka see põhimõte bottom-up, mis puutub Euroopa Liidu ehitamise viise ja meetodeid, siis ka meie algatuse kaudu oleme näinud, et kohaliku tasandi tegevused, näiteks äh, kohaliku tasandi äh, saadikud, kohalike omavalitsusüksuste äh, koostöö kaudu oleme näinud, et seda on võimalik teha, meil on ka nüüd põhiõiguste harta, mis on osa Lissaboni lepingust ja just nimelt äh, selles vallas me peaksimegi aktiivsemalt tegutsema. niisuguste Euroopa kodanikualgatuste kaudu peaks olema võimalik äh, saavutada mingisugune uus äh, tasakaal asjades, mida muidu tehakse küllaltki varjatult, lobitöö näiteks, äh, mis toimub Euroopa institutsioonides. ja nüüd, kui aktiivsete äh, kodanike äh, algatused, nii nagu seda soovib ka Euroopa ombudsman, võib-olla ka mina olen siin idealistlik ja naiivne, niisugused algatused võivad siis neid asju muuta nähtavamaks, annavad keskmisele tavakodanikule äh, võimaluse tunda, et teda kuulatakse. tänan. aitäh, Ann-Mari. lubage mul palun Raineril paari sõnaga vastata, sest kaks küsimust, iseäranis see, mis puudutab noori, on, on siin täitsa asjakohased ja videos me nägime, et väga palju inimestest, kes Eestis olid kaasatud, olid noored ja paljud ei olnud isegi valimisealised kuidas siis arvestades seda, mida me kuulsime Hollandi Euroopa Parlamendi infobüroost ja ka mujalt, kuidas siis selles valguses oleks võimalik kaasata noori, sest tundub, et teil õnnestus see oma projektis väga hästi. ja kuidas motiveerida noori, muuhulgas ka neid, kes on valimisealised, kuidas näiteks järgmisel aastal äh, panna nad aru saama, et praegu on kodanikuaasta, järgmine aasta on parlamendivalimiste aasta? Motivate them for voting kuidas neid motiveerida hääletama, seda ma küll ei tea. kui te tahate neid puudutada, siis tuleb olla lihtsalt aus. seda on muidugi väga lihtne öelda. aga ma kinnitan teile, et tegemist on inimestega, kes räägivad seda, mis nad mõtlevad. et me räägime keelest, moderaator Rainer Nõlvakis, me peame rääkima seda, mida me mõtleme. mis sõna, moderaator, mida te kasut-, mis sõnu te kasutate? vast-, ei, sellest te ei saanud must õigesti aru. me peame emotsionaalselt ütlema seda, mida me tunneme. et inimesed võivad mängida sõnadega, mingeid muljeid loomaks, ma näen seda sageli, kuidas tehakse, aga see ei toimi. moderaator, aga kuidas siis eh, noortele anda mõista, et nad peavad hääletama? tahad, et ma vastan otse? me oleme tõesti pasa sees. nii tulebki öelda ja tuleb öelda, et teeme asja koos korda. Gundi, do we have any more tweets to talk? Gundi, kas meil on veel saavutusi, millest rääkida? Äh, paar äh, otsest küsimust veel. Poola infobüroost on küsimus Annele ning küsimus puudutab seda, kuidas kohalike algatuste puhul poliitikuid kaasata. ja siis võib-olla küsimus ombudsmanile Rumeenia infobüroost küsitakse, kuidas te teete koostööd piirkondlike ja riikide ombudsmanidega? kas on ka saalist küsimusi, mida võiks korraga arvestada? palun. Andris Kubinš majandus- ja sotsiaalkomiteest. tahaksin tänada teid võimaluse eest osaleda tänasel üritusel ja tänases arutelus. lisaks nendele aruteludele, mis toimuvad meie liikmesriikides samal ajal. riiklik tasand on oluline ning äh, tähtis on käsitleda neid küsimusi mitte ainult Brüsselis, vaid ka kohapeal meie riikides tahtsin küsida, kuna praegu on tegemist Euroopa kodanike aastaga ning kuna praegune aasta peaks andma meile võimaluse, loodetavasti mingid konkreetsed tulemused, siis äkki volinik saaks tuua meile konkreetseid näiteid nendest algatustest, millega komisjon ise on välja tulnud selleks, et et paremini inimestega suhelda. ehk saaksite rääkida näidetest selle kohta, mida olete teinud, et inimesi aktiviseerida um,? My name is Rachel Tans-. siit küsimus veel eh, daamid, palun. Rachel Nancy Euroopa observatooriumist ning tahtsin öelda, et ühelt poolt on asi selles, et me peame tagama, et poliitikud kuulaksid kodanikke, teiselt poolt aga kodanikualgatustega seoses peaks komisjon tõsiselt ju kuidagi kaaluma kodanikualgatuse raames tõstatatud küsimusi, et kuidagi peaks olema mingi reaalne tagajärg. ning me peame arvestama ka seda, et läbi huviesindusrühmade suurettevõtjad sageli järgivad seda, mis toimub. meile räägiti Toomas Löngreni Euroopa Ravimiameti näitest. siin on nii kommertshuvid mängus, karjäärihuvid mängus eh, ja sageli satub siin avalik huvi ohtu poliitika kujundamisel. nii et minu küsimus volinikule oleks, mida voli, mida komisjon kavatseb teha selleks, et paremini tasakaalustada olukorda ning rohkem äh, et oleks reaalsed tagajärjed sellel, mida kodanikud meile algatuste raames räägivad ning ombudsmanile küsimus. et sageli laekub teile nii meie vabaühenduselt kui teistelt vabaühendustelt kaebusi selle kohta, kuidas komisjon toimib huviesinduse valdkonnas seoses huvide konfliktiga ning see kaebus on praegu lahendamisel, aga seni võib-olla saaksite öelda, mida tuleks teie hinnangul kultuuri plaanis, halduskultuuri või poliitilises või õiguslikus plaanis siin muuta? Of... Nikiforos, terve rida küsimusi, alustame sinust. Um... aitäh! terve rida küsimusi on suunatud otse mulle. lubage, ma teen midagi, mis on veidi ebaharilik ja üritan vastata neile eri asju ühendades ja siis ähm, puudutan ka kur-, konkreetseid küsimusi, kui mul aega natuke jääb, kümme minutit, moderaator ütleb. lubage, et ma valin välja niisugused ähm, konkreetsed väljendid, mis kõlasid. volinik Šefčovitš ütles, et, et asjad toimuvad praegu kohe paralleelselt inimmõõde oli asi, millest räägiti, siis kõlas äh, veel väljend, et peame rääkima ausalt. tänane üritus ja eelmise aasta üritus ka sisuliselt näitab meile, et toimumas on suur muutus meie ühiskonnas ning see muutus on seotud sotsiaalmeedia ja IKT arenguga. me näeme, kuidas sisuliselt muutub viis, kuidas me oma dialoogi peame, kuidas me üksteisega suhtleme. ning äh, täpselt sama asi toimub ka praegu. et meie räägime siin ning täpselt samal ajal laekuvad meile küsimused kolmekümnest linnast. see tähendab, et meil seisab ees äh, praegu kiire õppimise periood uue suhtlemise vallas. kuidas see peab toimuma, kuidas me peame suhtlema kodanikega? ning tahaksin ära märkida, et ombudsman on seisukohal, et me, meil on praegu käsi pulsil nendel uutel arengutel. ma ei taha kiidelda. ma ei taha hakata ütleme, et jah, me juba teame kõike ja teeme. ma lihtsalt möönan, et tegemist on uue tegelikkusega, uue reaalsusega, mis areneb kiiresti ning äh, ombudsman, kuna ta on ühenduslüliks Euroopa Liidu ja tema kodanike vahel, ombudsman on valmis reageerima ja kodanike taotlusi edasi viima. just seda oleme viimase aasta jooksul üritanud teha ja ma loodan väga, et minu järeltulija teeb sedasama. tegemist on äärmiselt olulise küsimusega. ombudsmani sageli kirjeldatakse kui Euroopa Liidu bürokraatliku poole nii-öelda inimnäona ning äh, sellisena me üritame, üritamegi oma ülesandeid täita, aga siin peavad kodanikud just äh, rõhuma sellele, mida me teeme ja, ja näitama kohe ära, kui on mingeid probleeme. nii et te peate täpselt samas vaimus jätkama, nagu te praegu, praeguseni olete teinud. ja kui kodanikud on aktiivsed, siis Euroopa inimnäoline mõõde laieneb. siis meil õnnestub seda paremini tagada nii, olles nüüd eh, need üldised märkused ära öelnud, lubage, ma vastan konkreetsetele küsimustele. kõigepealt tänan proua Aukonit tema märkuste eest. praegu ametis oleva ombudsmanina mõistat-, kuna olen ametis praegu, siis ei saa ma kommenteerida minu järeltulija valimist, ma loodan, et parlament eh, teeb eh, täpselt sama mõistliku valiku järgmise ombudsmani osas nagu tulevikus aga igal juhul märgiksin ära, et meie seas on siin vähemalt neli ombudsmani praegu siin. härra Savo, Ungari ombudsman, härra O'Reilly, Iiri ombudsman, enne oli siin madalamad ombudsman, härra Brenningmaier ning samuti on meil siin ombudsmani ametisse kandideeriv härra Markus Jääger Euroopa Nõukogu esindaja, eh, ministrite nõukogu esindaja. ma loodan, et minu järeltulija teeb ametis, järg, järgib sama joont, mida mina. nüüd küsimus selle kohta, kuidas me suhtleme piirkondlike ja riiklike ombudsmanidega. meil on eh, hästi toimiv võrgustik, mille juba rajas minu eelkäija ja mida ma olen arenenud. me kohtume iga kahe aasta tagant eri aastatel eri piirkondades, arutades eri küsimusi piirkondlike ja riiklike ombudsmanidega. Neid kohtumisi koordineeritakse, meil on eraldi osa oma veebilehel, mis on sellele pühendatud, meil avaldatakse igapäevaselt teateid meie võrgustiku liikmetele, ombud, ombudsmanidele, nii et te võite pöörduda kas oma ombudsmani poole, teie ombudsman saab eh, edastada probleeme meile või saate pro-, pöörduda otse meie poole. ombudsman tegeleb väga tähelepanelikult vähemuste õigustega, küsimustega ning konkreetsemalt romide õigustega, sest nad on eriti keerulises olukorras ning pöörame palju tähelepanu ka noorte küsimustele. olen aktiivselt kaasatud samuti ka puudega inimeste õiguste kaitsesse. Euroopa Liit on allkirjastanud rahvusvahelise lepingu Ameerika Ühendriikidega, mille raames luuakse raamistikku, nagu bürokraatlikus keeles öeldakse, raamistikku ja mehhanismi, mis võimaldaks meil se-, teostada seiret ÜRO vastava konventsiooni rakendamise üle Euroopa Liidu territooriumil ning ombudsman osaleb selles kontrolliraamistikus koos Euroopa Parlamendiga loomulikult. ma loodan, et see meil õnnestub teostada väga põhjalikku seiret selle üle. meile laekub palju kaebusi vähemuste õigustega seoses ja me käsitleme neid põhjalikult, sellepärast et põhiõiguste harta on nüüd siduv Euroopa liik-, Liidu liikmesriikidele, kui nad Euroopa Liidu õigust rakendavad, ja samuti on see siduv Euroopa Liidu institutsioonidele. ja harta sätestab selged garantiid vähemuste õiguste plaanis. nii et siin võin teile kinnitada, et ombudsman on tihedalt kaasatud tahaksin vastata nüüd küsimusele observatooriumilt, et konkreetne menetlus on praegu käimas ja seda ma kahjuks kommenteerida ei saa. kui meil tuleb lahend sellele, siis saaksin ma pikemalt rääkida. aga võin kinnitada igal juhul, et ombudsman rõhutab vajadust tagada õiguse ülimuslikkus selles, kuidas komisjon ja teised institutsioonid oma volitusi teostavad, kas me räägime siis sellest revolving doors äh, huviesinduse printsiibist või, või mingitest muudest printsiipidest, aga konkreetset asja ma praegu paraku kommenteerida ei saa. ning äh, räägin seda voliniku juuresolekul, kes selle valdkonna eest vastutab, aga, aga praegu paraku ikkagi ma rohkem midagi öelda ei saa, sest ma teeksin sellega ülekohut nii institutsioonidele kui ka kaebuse esitajale. nüüd, konkreetsed praktikad ja, ja konkreetsed näited. härra Götze tõi meile väga konkreetse näite ning äh, mul on suur heameel, et meil selles menetluses õnnestus Euroopa Ravimiameti pikaajalist praktikat muuta. puud-, seoses sellega, kuidas ravimiuuringuid puudutavaid andmeid avaldatakse ja kas neid avaldatakse. kümme aastat tagasi, kui ma hakkasin tööle Euroopa Liidus, oli meil kümme ametit, nüüd on nelikümmend kolm ametit ning paljud nendest on, on haldusregulatsiooni pädevust omavad ametid, kelle tegevus puudutab paljudes liikmesriikides või kõigis liikmesriikides kodanike igapäevast elu. keskkond, toit, piirid, ravimid, kemikaalid, kõik need on asjad, mis on minu mandaadi sees ja mis puudutavad inimeste igapäevast elu ning ma olen algatanud menetluse selleks, et nimetatud ametid täidaksid endale Euroopa Liidu põhiõiguste hartast tuginevaid, tulenevaid kohustusi ning olen samuti teinud tööd selleks, et kodanikud oma vastavaid õigusi paremini teaksid. et Ravimiamet on üks näide ning see algatus, mis puudutab kõiki ameteid, ma olen käinud nendest kaheksateistkümnes, üheksateistkümnes juba rääkinud, veel Toiduametis, ma, sinna ma ei ole veel para-, paraku jõudnud, Parmasse, Itaaliasse, suurematest ametitest, aga ma lähen sinna ka kindlasti ning viimane näide, viimaste aastate jooksul on ombudsman üritanud edendada läbipaistvust ja vastutust Euroopa Liidus. avaldasime eelmisel aastal raporti kus meil oli meeldiv möönda et, et kaheksakümmend kaks protsent, protsenti meie soovitustest institutsioonidele täideti. ja ma jätan selle otsustamise, kas tegemist on piisava määraga, teie hooleks. meie suurim nii-öelda klient, sul jutumärkides võiks öelda, on loomulikult komisjon. kaks kolmandikku kaebustest, mis meile laekuvad, on kaebused komisjoni tegevuse peale ning äh, vastava voliniku juuresolekul võin ma kinnitada, et tegemist ei ole eh, siis praktikaga, mis tuleneb eh, sellest, et komisjon teeb oma tööd väga halvasti, ei, hoopis vastupidi, lihtsalt eh, komisjon teeb oma tööd küll väga hästi, aga komisjoni tööd on niivõrd palju. Euroopa Liidus toet-, töötavatest inimestest töötab üle üheksakümne protsendi komisjonis. nii et paratamatult enamus kaebusi, mis la-, laekub, laekuvad komisjoni peale ent komisjon täitis kaheksakümmend kaks protsenti ehk siis see tavaline keskmine määr meie soovitustest. nii et eh, üks asi, mida me üritame teha kindlasti, on edendada head haldust ning eh, nagu ma varem ütlesin, see on äärmiselt oluline meie mandaadi osa ka, teenusekultuuri parandada Euroopa avalikus teenistuses. edendada niisugust arusaamist, mille kohaselt riik peab teenima kodanikke ja mitte vastupidi ning veel üks konkreetne näide, kui mul veel minut on, mille ma võiksin tuua, kolmkümmend sekundit, ütleb moderaator. üks küsimus, mis esitati, puudutas seda profiili, mida, mille järele mina näen vajadust tulevase ombudsmani puhul. ma võiks öelda, öelda siin, et kõik see, millest ma rääkisin viimase kümne aasta kohta, on on asjad, millega peab tegelema ka uus ombudsman. ja ma loodan, et uus ombudsman saab minna sealt veel edasi, arendada edasi seda, mida me oleme teinud ja parandada meie vigu. mul on hea meel, et meil on õnnestunud niisugune lähtealus luua ja ma loodan, et eh, selle pinnalt tehakse tööd edasi. aitäh, Nikiforos, Nikiforos Diamanduros, Euroopa ombudsman, kes on oma kümneaastase ombudsmani perioodi lõpule lähenemas ning kõik, kes kandideerivad äh, ombudsmani ametisse, näevad, kui raske neil on nii-öelda tema äh, jalajälgi täita ja jalanumber on nelikümmend kolm, täpsustab ombudsman. nii et kõik, kes jälgivad meid internetis, kõik, kes jälgivad meid Twitteris, minu hinnangul on meil selja taga kolmetunnine väga asjalik debatt. mul oli suur heameel, arvestades seda, et tavaliselt on mul ainult kümme minutit käsutuses, kolme tunni jooksul neid olulisi küsimusi käsitleda. ja me näeme, et äh, küsimusi arutada on jäänud väga palju ning äh, see, mida me peaksime tegema, on kanaliseerima seda energiat, neid püüdlusi, entusiasmi, mis kodanikel on, kas läbi petitsioonide, läbi, läbi ombudsmani, läbi teie rohujuure tasandi algatuste. ning see on äärmiselt tähtis käesoleval aastal Euroopa kodanike aastal ning eriti ka järgmisel aastal Euroopa Parlamendi valimiste aastal. kui me ei saavuta kodanike aktiivset osalust valimisel, siis seisab Euroopa Liidul ees väga raske aeg, nii et me peame olema võimalikult aktiivsed. ma räägin niisugusel manitseval toonil, aga paraku see nii on. tänan kõiki osalemast meie üritusel ja loodan kohtuda teiega järgmisel aastal!